OK. Donc, si vous voulez bien, je vous propose de commencer parce que nous avons pas mal de pain sur la planche en vous priant d'excuser. nii, täna on meil küll palju tegemist, Marita ei saanud äh, kahjuks tulla, ta on äh, välismaal. nii et äh, me võiksimegi kohe päevakorraga alustada. kõigepealt siis on siin ähm,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 malta ja horvaadi keel. nagu te teate, on tõlkidel äh, käimas äh, praegu äh, streigiliikumine ja möödunud komisjoni kohtumisel me juba rääkisime sellest ja meie toetusest sellele täna enne lõunapausi tulebki äh, selleteemaline arutelu, mis puudutab institutsioonide äh, vahelisi äh, käimasolevaid läbirääkimisi, siis meil oli äh, tri-, triloogs siis mutageensete ja kantserogeensete ainete üle siin siis tehniline rühm lahendas ära teatud hulga küsimusi, kuid diisliaurude eh, teema tegelikult eh, võttis eh, praktiliselt kogu selle triloogi aja. parlamendi poolt teatavasti on kindel mandaat siis piirnormi kehtestamiseks, aga ma ei hakka sellest väga pikalt siin praegu rääkima Äh, nii et äh, hetkel äh, arutelud veel jätkuvad ja seega siis Bulgaaria eesistujaga varusime veel aega, et seda arutada, nii et kantserogeensete ainete direktiivi kohta siis nii palju, kas meil on raportöör, palun järgmise teema kohta. jah, suur tänu, kõigepealt äh, tänaksin variraportööre äh, suuniste äh, täitmise toetuse juures, nagu ma ütlesin, oli Bulgaaria eesistuja väga aktiivne nõukogus selle ettepanekuga ja saimegi head koostööd teha siis lõppdokumendi ettevalmistamisel. vahepeal mina ja Herneti äh, sekretär äh, äh, ja Bulgaaria eesistuja äh, arutas äh, seda siis äh, sotsiaalküsimuste töörühmaga ja öö, leiti, et see siis läheb, äh, seda võetakse siis arvesse nõukogu lõppseisukoha juures, nad olid väga äh, avatud ja meie positsiooni mitmed äh, aspektid jõudsid ka lõppteksti, mis läks siis korraperist nõukogule ja arvame, et see on küllaltki hea samm edasi, kui nõukogus siis äh, neljapäeval need suunised äh, kinnitab kahekümne esimesel juunil, nagu on oodata, siis osana Euroopa äh, poolaastast ja lõpptekstis siis mõningad väited ei ole võib-olla nii jõulised, nagu me oleksime soovinud need näha, aga see oli siiski hea samm edasi. eile saatsime teile lõppteksti, mille me nõukogult saime ja Äh, seal on siis ka, nüüd siis äh, toon välja mõned äh, põhiküsimused. esmalt siis meie koostöö tugevdamine parlamendi ja nõukogu vahel. lõpptekst on järgmine. Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni dialoogi tugevdamine, eriti Ehm, liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste alal peaks jätkuma, see ei ole nii jõuliselt sõnastatud kui meie esialgne ettepanek, kuid äh, siin on siiski asjad selgelt äh, välja äh, öeldud ja rõhutatud siis seda koostööd, mis jätkub ähm, Bulgaarias, jätkus siis Bulgaarias eestimise ajal. teiseks siis viis punkt üks, need nende suuniste puhul siis võeti arvesse teadet äh, partnerist, äh, edasi äh, seal on siis erinevad haridusteemad, näiteks elukestev õpe ja ka koolieelne õpe ja siis tööhõivega seotud koolitused ja nii edasi ja siis järgmine punkt käsitleb siis palgalõhet ja see ei ole ka päris nii jõuline, nagu me oleksime soovinud, aga siiski on see hea samm edasi. ja edasi ähm, pere ja tööelu äh, ühitamine äh, tuli ka lõpptekstis äh, selgelt esile. minu jaoks kõige keerulisem küsimus oli see, Ehm, mis seostus pensionitega, me arutasime seda väga pikalt nõukogu komisjoni esindajatega ja ehm, siia võeti siis meie seisukoht, et pensionid äh, peavad äh, tagama äh, adekvaatse sissetuleku komisjoni ettepanekust võeti teatud elemendid välja ja lõppteksti jäi siis nõnda, et et tegelikku pensioniiga võib-olla tõstetakse. see jäi siis sinna teksti sisse, aitäh tähelepanu eest. suur tänu. täna pärastlõunal tulevad ka külastajad, kelle proua Melle siia kutsus, viisteist inimest umbes ja kutsus ka Äh, äh, vaegnägijate äh, rühma Marseille'st ja kakskümmend külalist ka proua Morin Chartier kutsel tulevad siia enne lõunapausi. nii palju siis teadaannetest, läheksime nüüd edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, sõltujate füüsilisest ettevõtjate juurdepääs sotsiaalkaitsele. ja annangi sõna Carla Pererale viieks äh, minutiks, kes tegeleb äh, meil sotsiaalkaitsesüsteemide kaasajastamisega. aitäh, tere hommikust kõigile, aitäh äh, sellele komisjonile, et saanud võimalduse, võimaluse rääkida soovitustest seoses sotsiaalkaitsele juurdepääsuga. seda komisjoni ettepanekut tutvustati siis paketi osana märtsikuus ja me loodame, et äh, saame siin vastused siis äh, parlamendi ja selle komisjoni äh, mõningatele muredele, mis siis tõstatati Euroopa sotsiaalõiguste samba raportis, kus rõhutati sotsiaalkaitse laiendamise vajadust siis kahele uut tüüpi tööle, töötajate rühmale nii et see komisjoni ettepanek siis püüab vastata nendele muredele. ja see ähm, on äh, seotud äh, siis äh, ka selle direktiivi ettepanekuga, mida te arutate täna veidi hiljem, seitsmenda punkti all me öö, äh, käsitlesime seda sotsiaalpartneritega kahel öö, äh, korral, meil oli ka avalik konsultatsioon möödunud äh, aastal ja loodame, et sellega on ka arvesse võetud sidusrühmade erinevaid muresid, mida nad väljendasid. soovituste mm, eesmärgid on kahetised, esiteks endastki meist laiendada sotsiaalkaitset nendele, kes tegutsevad tööturul, aga oma praeguse äh, lepingutüübi tõttu ei saa juurdepääsu äh, sotsiaalkaitsele, äh, siis haiguskindlustusele, ähm, pensionikindlustusele ja rasedus-sünnitushüvitisele. lisaks sellele on selge, et äh, üha enam äh, inimesi äh, töötab niisugustes tingimustes. ja kui meil on inimesi, kes, üha rohkem inimesi, kes ei tee makseid süsteemi, siis ka süsteem satub raskustesse. see rajaneb siis äh, Äh, äh, lepingu artiklitel sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend kolm ja lähimuspõhimõttest äh, lähtuvalt usume, et soovitustel tegelikult jääb põhiline otsustusruum sotsiaalkaitse osas liikmesriikidele, seega me ei tee ettepanekuid süsteemi äh, rahastamise kohta, äh, kuidas liikmesriigid seda peaksid korraldama, mis äh, tüüpi sotsiaalkaitseskeeme nad kasutaks ja missugune peaks olema kaitsetase. Need on küll olulised küsimused selles vallas, aga neid lahendavad liikmesriigid lähtuvalt siis selle valdkonna pädevustest, mis neil on siin äh, siis äh, on arvesse võetud kuut sotsiaalkaitseharu äh,, kõigepealt siis äh, haiguskindlustus äh,, emadus-isaduspuhkus äh,, tööhüvitis äh,, äh kõik vanusega seotud äh, hüvitised, töö äh, õnnetuste kindlustus ja invaliidsus äh, Eh, kindlustusse isiklikul tasandil, indiviidi tasandil. me peame silmas siis eh, kõiki töötajaid ja FIE-sid eh, nende soovitustega. siin on siis neli põhipunkti, kõigepealt kutsutakse liikmesriike üles mm, tagama kohustuslik sotsiaalkaitse kõigi nimetatud harude töötajatele kutsub liikmesriike üles äh, tagama äh, kohustuslikku äh, kaitset ka FIE-dele kõigis nendes valdkondades, välja arvatud siis töötushüvitise puhul, mille puhul, mille juures me pakume siis vabatahtlikku lähenemist. ja selle soovitusega me peame silmas ka seda, et Mm, inimesel oleks siis äh, sotsiaalkaitseõigused, mida ta saaks ka ühelt töökohalt teise üle viia, ehk siis äh, äh, selline kaasaskantavuse põhimõte on siin ja viimaks, et praegused õigused oleksid siis loodud nõnda, et need ei looks takistusi uut tüüpi töökohtade Ähm, puhul ja viimaks ka läbipaistvuse põhimõte, äh, tagamaks, et äh, kodanik saab piisavalt äh, infot oma kohustuste ja õiguste kohta sotsiaalkaitse valdkonnas saaksin seda veel põhjalikumalt käsitleda, aga ma arvan, et ma olen ammendanud oma viis minutit, aitäh. suur tänu. nüüd saab Rahvapartei nimel Äh, kui härra Vekker on nõus äh, äh, siia tulema ja sõna võtma, palun. aitäh. ma kõigepealt suur tänu komisjoni esindajale tutvustusele. rahvaparteil oleks kaks lisaküsimust ja ettepanekut. kõigepealt äh, võiks, kui arvestada seda, et see e, ettepanek e, mõjutab just e, mikroettevõtteid ja VKE-sid, siis kuidas komisjon tagab, et need soovitused ei loo neile ebaproportsionaalset koormat, nii et siin pea, siin on selgelt öeldud, et see uus ettepanek neid kõige enam mõjutab see on põhjus, äh, miks äh, meil see on selline küsimus. teiseks, äh, kas siin ettepanekus arvestatakse erinevaid riiklikke sotsiaalkaitsesüsteeme ja nende rahalist jätkusuutlikkust. meie arvates on see igati asjakohane, mida peaks siin nagu kogu pildi mm, mõistmisel arvesse võtma ja siin viidatakse ka sotsiaalõiguste sambale see on, oleks selline laialdasem ja kataks rohkem teemasid, seetõttu me ei tahtnud siia viidet resolutsioonile, kuna sotsiaalõiguste eh, sam-, samba puhul ei pea viitama resolutsioonile, kui meil, kui me räägime siin sellest sambast, aitäh. suur tänu eh, sotsiaaldemokraatide eh, esindaja, palun, Sergei Gutierrez aitäh. aitäh komisjoni esindajale äh, tutvustuse eest. me peame äh, siiski aru saama, et äh, tegemist on siin Euroopa Liidu tuleviku jaoks esmatähtsa küsimusega. ehk siis, kuidas me rikkust ümber asume jaotama või kuidas siis me säilitame oma eripära, mis äh, eristab meid äh, teistest maailma paikadest just meie sotsiaalmudelit silmas pidades. rikkuse jaotamine, majanduskasv ja kuidas siis äh, vähendada mm, lõhesid ja me oleme äh, kogenud majanduskriisi, on väga suuri erinevusi nähtud äh, ka jõukamate, vähem jõukamate vahel ja siin on erinevaid põhjuseid, liikmesriikidel ongi äh, tekkinud probleeme sotsiaalkaitse kvaliteediga ja on ka oldud sunnitud vähendama palku seoses kriisiga ja Äh, samamoodi siis äh, äh, sotsiaalkaitsesüsteemis ülekantavus, kaasaskantavus sai kannatada sellega. meil oleks tarvis, et meie kodanikkond oleks siiski sotsiaalse demokraatiaga seotud selle avaliku ümberjaotamis, rikkuse ümberjaotamispoliitikaga. komisjoni ettepanek Ähm, tuleb äh, poliitilisest, äh, tuleneb poliitilisest ähm, mm, kohustusest äh, ja see, sellega siis sidusid ennast liikmesriigid Göteborgis möödunud nädalal, mille kokku lepiti siis võrdsetes sotsiaalsetes tingimustes ja see ei saa olla lihtsalt kavatsuste deklaratsioon või niisugune äh, Äh, sooviavaldus, nüüd me peame äh, seda deklaratsiooni asuma ellu viima, seetõttu mulle tundub, et soovitused ei ole selleks asjakohane äh, instrument, see ei ole ähm, piisavalt siduv ega poliitiliselt tugev nende elluviimiseks ja see ei ole siin sugugi mitte esimene ettepanek, aastal üheksakümmend kaks juba komisjon tegi soovituse liikmesriikidele äh, ja nüüd, kakskümmend kuus aastat hiljem, me ei suuda ikkagi oma sotsiaalmudelit äh, täielikult ellu viia, nagu me oleme neid institutsioonide tasandil äh, loomud. nüüd me peame tõesti äh, sõnadelt tegudele üle minema, suunised kasutusele võtma, et siis loodaks selline ühine Euroopa baas, mis tagab kvaliteetsed töökohad, sotsiaalkaitse ja sellega peame saatma ka selge mm, sõnumi töötajatele, kes on viimastel aastatel väga palju kannatanud. meil on siin nii poliitiline kui ka moraalne kohustus tagada äh, parem kvaliteet selles valdkonnas, seetõttu Äh, jah, me mõistame, mida komisjon siin silmas peab ja mida ka Rahvapartei soovib, äh, nimelt nende uute äh, küsimustega siis just vähendada nende soovituste poliitilist kaalu. aga meie leiame, et kõikides uutes etappides siis, mis meie ees nüüd seisavad, oleks selline selge kohustus jagada võrdsemalt õigust. proua McIntyre um,. Uh shadow on this um, yeah.. suur tänu äh,, kolleeg ei saanud siin olla, ma räägin tema nimel. ECR sooviks tagada, et äh, kaks olulist aspekti kajastuksid samuti nendes küsimustes, mille komisjonile esitame. nõukogu soovitus ja ettepanek, mis puudutab äh, sotsiaalkaitset töötajatele ja FIE-dele, ütleb, et liikmesriigid, kes saavad teha kõige paremini otsuseid äh, füüsilisest isikustest ettevõtjate kaitseks ja uute töövormide äh, raames hõivatute kaitseks, me teame, et riikide süsteemid ja poliitilised eelistused on e-, erinevad, seetõttu mitmekesisuses on samuti oma väärtus, see aitab ettevõtetel pidevalt kohaneda muutuvate majandustingimustega ja see tagab ka erinevate lepinguvormide atraktiivsuse, seega me tahaksime komisjonilt kuulda, millised valikud üldse jäävad liikmesriikide otsustada ja tahaksime küsida, kuidas komisjon kajastab erinevat Ähm, tööhõivevormide heterogeensust ja kas seda tehakse positiivsel moel, aitäh. Pour... aitäh. Kalvi Šambon ei ole kohal, Alde ähm, pool, kas keegi teine soovib sõna võtta? Äh, kuue esindajat samuti pole, roheliste äh, Jean Lambertit ka ei ole, EFTD äh, Laura Ega ei ole. ENF, härra Martin. jah, doktor Mela ei saa kahjuks praegu veel äh, osaleda, ta on lennukist, äh, lennujaamast siia teel hommikutes, aitäh. nüüd oleme selle siis äh, läbi vaadanud, hääletus tuleb üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal juulil ja eeldatavasti äh, Äh, läheb äh, see täiskogule septembris käesoleval aastal. nii palju siis sellest punktist On peut, comme on a deux, trois minutes devant nous, si la commission la sou souhaite, elle peut donner quelques petites réponses. Euh, kas komisjon sooviks äh, lühidalt vastata, üheksa kolmkümmend äh, on meil teatavasti hääletus, natuke on selleks aega. First, first of all I just kõigepealt tahaksin tänada seda komisjoni huvi eest selle soovituse suhtes. Bien euh, d'être attentif euh, aux réponses de la commission ja palun äh, kuulake ka, mida komisjon äh, ütleb. Uh, no I would like to. ma tahtsin tänada teie komisjoni huvi eest, mida te olete üles näidanud selle soovituse suhtes ja tahaksin ka märkida, et nõukogus arutelud käivad ja parlamendipoolne panus on meie jaoks oluline selles kontekstis. mis puudutab küsimusi, siis ähm, komisjon kindlasti hea meelega vastab hiljem parlamendi küsimustele. ja me mõistame, et liikmesriikide ja nende süsteemide mitmekesisus on iseenesest väärtus Euroopa Liidus ja me loodame, et soovitus ka toetab seda mitmekesisust, aga loomulikult teiselt poolt peame tagama, et kõik Euroopa Liidus äh, oleksid samamoodi kaitstud. nii et me vaatame asja ka kodanike poole pealt. ja loodetavasti te mõistate, et see, kuidas süsteeme rahastatakse, kuidas neid äh, korraldatakse, see jääb äh, üsna avatuks liikmesriikide enda jaoks pärast seda, kui nad soovitusi kohaldavad minu poolt kõik hetkel, aitäh. aitäh, ootame siis paar minutit ja seejärel alustame hääletusega okei okay,, donc en termes de, de procédure pour être très clair, on va. nii äh,, kõigepealt siis äh, äh, hääletus triloogi äh, kohta siis, mis puudutab eelarvet äh, kaks tuhat üheksateist, volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks ja palun äh, pöörake nüüd tähelepanu siiski sellele, mida ma räägin. Mm, kõigepealt siis triloogi mandaat järgmine hääletus, kuna mõle, mõned äh, fraktsioonid äh, palusid siis äh, punktide viis ja kuus päevakorrast eemaldamist, siis tuleb elektrooniline hääletus, aga mitte nimeline küll, ja lähtuvalt siis selle hääletuse tulemusest läheme siis või ei lähe siis punkti viis ja kuus juurde seoses järgmiste hääletustega. ootan, et kõik oma kohad leiaksid. pange palun hääletuskaardid masinasse. ja võiksimegi alustada kõigepealt siis kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve volitus kolmepoolseteks läbirääkimistest ja proua Regner mul on üks äh, küsimus ühe konkreetse äh, punkti kohta, mille üle me täpselt siin hääletame? ja mis see küsimus äh, oligi, kas te võiksite täpsustada? millist, millise arvamuse üle me hääletame? ja missugune on küsimuse vorm, sest see on äärmiselt oluline. jah, esiteks äh, eelarve teksti üle hääletame, siis tuleb teine hääletus. mõned fraktsioonid esitasid siin selle palve, et võtta päevakorrast välja punktid viis ja kuus, siis hääletame, kas me oleme selle Äh, punktide väljavõtmise poolt või vastu, kes siis ütlevad jah, ütlevad, et nad on selle poolt, et need punktid äh, päevakorrast välja jääksid ja kes hääletavad vastu, äh, soovivad neid punkte siin alles hoida. nii et kui enamik soovib neid alles jätta kui siis on positiivne hääletus, siis läheme edasi punktidega viis ja kuus. kas see on selge, ei ole selge? meie eesmärk on see, et need läheksid täiskogule, kui me äh, hääletame väljajätmise poolt, äh, siis ei lähe need punktid päevakorrale, vastasel korral lähevad. ja endastki mõista äh, peame kõigepealt hääletama härra jah. palun vaikust. jah, see eelarve äh, hääletuse puhul igaüks teeb, mis tahab, eks ole, aga teise hääletuse puhul on siin tegemist ainult menetlusliku küsimusega. siin on küsimus ainult vormis ja mitte sisus. aga Äh, see võib samas ka ju tuleneda tõsistest sisulistest probleemidest, sest kui me need kaks punkti välja võtame päevakorrast, see tähendab seda, et äh, sõltumata siis sellest, mida nad sellest tekstist arvavad, äh, me võtame ära saadikute võimaluse seda teksti parandada, mis on siiski nende võõrandamatu õigus Äh, sõltumata siis äh, saadikute olulisusest või nende kuuluvusest äh, riigi delegatsiooni, siiski ei tohi saadikutelt ära võtta nende põhifunktsiooni, milleks on siis ettepanekuid muuta ja täiendada nii komisjonis kui ka täiskogul, vastasel korral me ei ole enam saadikud nii et minu jaoks sõltumata sellest, mis me tekstist enesest arvame, eh, siiski nende punktide väljavõtmine ehm, päevakorrast on eh, niisugune asi, mis eh, mõjutab meie võõrandamatut õigust, kes tahaksid siis takistada saadikuid teksti parandamast, kui nad arvavad, et neil on enamus nii või teisiti, siis miks nad ehm, takistavad äh, teisi muudatusi tegemast, kes on niikuinii vähemuses. miks me äh, tõkestame äh, mõttevahetust täiskogul, me juba Strasbourgis eelmine kord sellest rääkisime. esimees, jah, me ei hakka seda siin kõike pikalt arutama, kella kümneks me ei ole ju niikuinii siis hääletada jõudnud. aga meil on ju aega, ei, meil ei ole piisavalt aega, me peaksime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 üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksateist langeb ära, muudatusettepanek üheksateist, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kuus, ei kakskümmend viis, äh, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend viis poolt, üheksateist vastu, muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend seitse kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletus, lõpphääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, seitse vastu, kolm erapooletut, palju õnne raportöörile. nüüd Äh, menetlust puudutav hääletus äh, selguse mõttes, siis ütlen veel, et teil on siin punktid viis ja kuus päevakorras, nagu ma ütlesin. mõned äh, rühmad siin soovivad selle, need punktid päevakorrast maha võtta, nii et meil on hääle, elektrooniline hääletus, mitte nimeline. kes soovivad ära võtta, siis hääletavad jah, kes ei soovi ära võtta, hääletavad vastu. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nii et näeme, et jääme esialgse päevakorra juurde selge enamusega Donc le premier vote, c'est euh, nüüd euh, esimene hääletus puudutab euh, siis autojuhtide lähetamist. mõned meie muudatusettepanekud läksid siis transpordikomisjonis arvesse ja mõned läksid ka komisjoni, äh, ka selle komisjoni kompromissidesse, siis nende kõige üle ei ole vaja hääletada ja ülejäänud asjad, muudatusettepanekud üks, kaks, kolm, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist ja nelikümmend kolm, nii et mm, seda siis puudutab see praegune hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nii et enamus on äh, poolt kakskümmend üheksa kaheksateistkümne vastu. teine hääletus äh, puudutab siis sõiduaega. Äh, sama menetlus, siin on juba muudatusettepanekud, mis on üle võetud ja mis on kompromissides nii et meil on kaks, kolm, kuus, seitse, üheksa, kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, kuusteist vastu, tänan. hääletusega oleme nüüd ühel pool Läheme edasi äh, punkti äh, seitse juurde. see on Calvee Šamboni äh, raport. ootan ehk paar minutit, et kolleegid, kes välja soovivad minna, saaksid seda rahulikult teha. Ok. S'il vous plaît, merci pour les, les collègues qui sortent de le faire. Äh, nii, kolleegid, kes välja lähevad, palun tehke seda vaikselt. punkt seitse, läbipaistvad ja progni-, prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus, annan sõna äh, raportöörile härra Kalvi Šambon, palun Gracias, señor presidente. Estimados colegas. suur tänu, kolleegid ja lugupeetud variraportöörid. tahaksin tutvustada teile praegu väga üldjoontes oma seisukohti mis puudutavad seda raportit, läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus see, mida te näete ja mis kajastub ka teie muudatusettepanekutes, põhimõtteliselt on meil tegemist esialgse eh, versiooniga, mis on vägagi paindlik ja mida saab paremaks muuta ja mida juba on paremaks muudetud tänu teiepoolsetele kommentaaridele ja ettepanekutele. aga eh, põhirõhk on sellel, mis puudutab kolme peamist eesmärki, mis on eh, seotud selle konkreetse eh, eelnõuga. esimene neist mis on väga oluline, puudutab kohustamise elementi. tahaksin teile omalt poolt kinnitada, et teen kõik endast oleneva, loomulikult äh, püüan olla ka paindlik ja mitte äh, kinnistuda ühe või teise seisukoha külge. väga oluline on ületada siin poliitilised lõhed ja Euroopas, ma arvan, kõikide jaoks on oluline, arvestades ka valimisi, et me tegeleme selle teemaga ja see tõusetus ka Strasbourgis. ja sellest sõltub kõik, mis pärast toimuma hakkab, meil on tarvis teatud miinimumõigusi ja miinimumstruktuure Euroopa kodanike jaoks, aga äh, ma olen kuulanud äh, teist paljusid ja reisinud paljudesse Euroopa riikidesse ja vaadanud, kuidas asjad toimivad. nii et põhimõtteks on Euroopa kodanikele miinimumõigused äh, kõikide kodanike jaoks, kes on äh, tööturul, see mõjutab nende elu ja elukvaliteeti, nii et äh, tuleb kehtestada peamised miinimumstandardid. ja veel üks asi, mis on väga oluline, on see, et luua võrdsed tingimused kõikide jaoks ehk kõikidel oleks võrdne mänguruum ühtse turu raames. ja on kõlanud terve rida ekslikke seisukohti või väärarusaami, mis puudutavad liikuvust või sellega seotud miinuseid oluline on see, et kõik saaksid tegutseda võrdsetes tingimustes ja on ka äärmiselt oluline mitte hakata takistama liikuvust ja hakata lahendama küsimusi, kas näiteks palgaerinevustega, mis suunab siis äh, voo ühes või teises suunas, kuhu inimesed hakkavad liikuma aga ma leian ka, et on tarvis sellist süsteemi või mänguvälja, kus eh, ei oleks selline konkurents, mis hakkab mängima Euroopa Liidu kodanike õigustega. loomulikult eh, liikmesriikidel on ka oma huvid ja tuleb arvestada eh, finantssolidaarsusega, aga ei tohi hakata mängima Euroopa töötajate sotsiaalõiguste arvelt. see peaks olema lähtepunkt, millele kõik ülejäänud toetub, et miski ei hakkaks õõnestama kodanike põhiõigusi. loomulikult tuleb arvestada ka erinevate asjaoludega ja erinevustega erinevates liikmesriikides ja ka erinevate väliste teguritega. aga ma arvan, et me ei saa unustada, et töötajatel on põhiõigused ja neid tuleb tugevdada ja hoida iga hinna eest. näiteks kui äh, keegi on töötaja Estramaduras Hispaanias siis äh, see on täiesti erinev kui äh, töötaja tingimused Soomes turus. Äh, tingimused on väga erinevad, aga vaatamata sellele õigused peavad olema samad mõlemal juhul ja veel, mis on eriti oluline selle direktiivi puhul. põhimõtteliselt tahe tagada õiguste miinimumkaitse mis tahes töövormide puhul sellised töövormid, millest me oleme teadlikud ja mis toimivad, aga ka nende töövormide puhul, mis on tulevikus tekkimas ja millele me võib-olla praegu ei mõtlegi. ma pean seega silmas igasuguseid töövorme ja igasuguseid töötajaid, kes ähm, pakuvad erinevaid teenuseid äh, platvormidel ja mujal, igasugused uued töövormid, mis on tekkinud tehnoloogiamaailmas, ehk siis mis tahes töövormid, mis eksisteerivad või mis võivad äh, tulevikus tekkida, kõik need peaksid olema kaitstud miinimumtasemega. ja olenemata töövormist äh, kõigi nendega kaasnevad teatud finantssuhted, tööaeg, töötasu, äh, sellised aspektid, mis vajavad reguleerimist, mille üle peetakse läbirääkimisi nii et äh, selles küsimuses ma siiski eriti paindlik olla ei saa. mina leian, et peaksid olema kaitstud ka uute töövormide esindajad. ka need äh, töövormid, mis tulevikus võivad tekkida. Äh, kui neid selle direktiiviga ei hõlmata, siis mina ei saa sellega nõustuda. Need põhiõigused mis töötajatel on, peavad olema kaitstud igal juhul, ka tulevikus tekkivate töövormide puhul. nii et mm, kõik võib olla küll läbiräägitav, et kuidas konkreetselt toimub rakendamine ja milliste meetmetega ja nii edasi, aga see ei tohi õõnestada neid õigusi ma olen kohtunud väga paljude erinevate sektorite esindajatega, tööandjatega, töötajatega ja ma arvan, et kõik leiavad, et peab olema võrdsus ja võrdsed tingimused mänguväljal kõikide jaoks. kui me paneme need äh, esialgsed muudatused teksti sisse ja kui kuulata ära ka see, mida te täna äh, ütlete oma kommentaarides, äh, põhimõtteliselt on kolm telge õigused, ma arvan, et kõik on läbiräägitav ja ähm, paindlik äh, õiguste suhtes. põhiõigused, õigus teabele ja nii edasi. teiseks teljaks on rakendamine. siin peame tegema koostööd, et saavutada tasakaal subsidiaarsuse ja äh, koostuse vahel paika panna see alusraamistik. ja kahtlemata põhiküsimuseks on siin mõistete defineerimise probleem. minu jaoks on kõige tähtsam et me ei takerduks õiguslikesse tehnilistesse nüanssidesse. rakendamine minu jaoks on oluline. kui me teeme kõik pingutused, et rakendamine sujuvalt toimiks, siis ma usun, et meil on võimalik midagi saavutada. ja äh, palun, Rahvapartei aitäh, äh, kolleegid, raportöör, suur tänu, suur tänu võimaluse eest kommenteerida. ma olen raportööri äh, raportiga tutvunud ja tahaksin tänada teda vägagi fundamentaalse suuna paikapanemise eest. minu kui variraportööri jaoks on kahtlemata tõsi see, et seadusandjatena peame liikuma just seda põhijoont mööda, mille raportöör on välja toonud, ehk siis mitte hakata vaatama iga liikmesriigi tööturgu eraldi, vaid vaatama Euroopa Liitu tervikuna. ja oluline on just, et kõikidel oleksid võrdsed tingimused sellel mänguväljal. ja need põhiküsimused, mis esile toodi, need on täiesti õiged. ma arvan, et me liigume õiges suunas. üks asi, milles ma päris kindel ei ole, kas me liigume õiges suunas või peaks siin veel järele mõtlema, on seotud õigusliku mõjuga ehk äh, kuidas on defineeritud töötaja mõiste selles direktiivis. see on äärmiselt oluline, sest siin äh, tekivad teatud õiguslikud tagajärjed ja see mõjutab äh, ka rakendamist, et kas rakendamine teatud juhtudel on tõhus või mitte ühtedes õigustekstides on öö, üks definitsioon, äh, riikides on oma definitsioonid, nii et ma leian, et väga oluline on, et mõisted oleksid selgelt ja üheselt defineeritud. ja kui me vaatame ka konkreetset maastiku ja ka ametiühingute tegevusi, siis mõistete selgus on väga tähtis. ja veel üks asi Äh, infoõigused. see on äh, kindlasti vaieldamatu, et äh, seda loetelu peab laiendama, näiteks pikem testimisperiood, palk ja töötasu üleaja korral nii et see nimekiri vajab täiendamist ja peaksime seda hoolikalt vaatama ja oleks see väga mõttekas, et oleks tagatud, et kõik oleks esimesest päevast peale selge, oleks esimest päevast alates kogu info avaldatud. põhiinfo, mis puudutab töötasu, tasu üleaja eest, ületunde see peab esimesest päevast alates olema väga selge ja see teave peab olema avaldatud. ja see vajab läbirääkimiste käigus täpsustamist. minu jaoks on küsimus ka selles, kuidas äh, seda nüüd korraldusliku poole pealt täpsemalt teha. aga ma arvan, et kompromissid on siin äh, võimalikud, äh, mis puudutab küsimusi seoses osaajaga tööga millised on õiguslikud äh, tagatised äh, sellel juhul? me peame ka siin olema natukene selgemad, peame muidugi vaatama liikmesriikide vahelisi erinevusi, aga tagama kõikidele võrdse mänguvälja. ja sotsiaalpartnerite küsimus äh, on kindlasti väga tähtis. ja võib-olla on et me peame tegema väga selgeks, milline on sotsiaalpartnerite läbirääkimisraamistik ka pärast selle direktiivi rakendamist, aitäh. suur tänu äh,, tahaksin tänada kolleegi suurepärase töö eest, mida on tehtud viimaste nädalate ja kuude jooksul. tegemist on olulise eelnõuga ja me ähm, nõustume selle teekaardiga, mis on paika pandud ja mille üle me praegu läbi räägime. see on praegusel õigusloomeperioodil üks olulisemaid küsimusi, see on osa sotsiaalsambast, ja teiseks tähtis on paika panna sotsiaalsuhete miinimumstandardid Euroopas. viieteistkümne aasta jooksul ei ole Euroopa Liit äh, siin praktiliselt midagi teinud. Äh, viimased muudatused olid üheksakümnendatel. me peame vaatama, neid nihkeid ja muutusi, mis on tööturul viimastel aastatel toimunud, uued äh, töövormid, äh, õigused, mis inimestel on, samuti äh, kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivlepingute õigused, kuidas need on tööturul muutunud ja kõik need teemad vajavad koordineeritud lähenemist. ma puudutaksin ka mõningaid konkreetseid üksikasju. positiivne eh, raportöör on muidugi välja käinud väga palju positiivseid asju, aga on ka küsimusi, mis vajavad veel omavahelist arutelu. sotsiaalsammas Äh, raportöör äh, soovib, et teave oleks äh, läbipaistvam ja hõlmaks võimalikult paljusid aspekte, see on positiivne. töölepingute mm, edendamine. Ähm, tööinspektorid liikmesriikides samuti tähtis ja kirjaliku teabe esitamine ja internetis teabe esitamine on tähtsad aspektid ning sotsiaalpartnerite kaasamine direktiivi rakendamisse. Need on teatud uued elemendid võrreldes komisjoni ettepanekuga ja neid tuleks rõhutada. arutelu käigus kindlasti me peatume mitmetel teemadel ja nõustun ka mitmete Rahvapartei kolleegi märkustega. ning siis äh, küsimus mõistetes, äh, kas töötaja mõiste definitsioon üle-euroopaliselt. Euroopa Kohus on seda oma lahendites defineerinud, nii et see ei ole päris uus. põhimõtteliselt meil on olemas Euroopa Liidus äh, töötaja mõiste ja see põhineb äh, kohtupraktikal, aga äh, siin mm, sätestatakse konkreetses õigusaktis see mõiste ja sellest sõltub täpselt, kes langeb direktiivi reguleerimisalasse. ja küsimus on selles, kui palju õiguskindlust me tagame isikutele, mil määral ta, tema õigust on kaetud, kuidas rakendamise käigus saab välja nägema nii et kes jääb kohaldamisalasse ja kuidas rakendamine täpsemalt toimub. Euroopa Kohus on omalt poolt töötaja mõistet defineerinud, nagu ma juba ütlesin. ja ei tohiks olla mingeid eh, erandeid eh, VKE-dele või avaliku sektori töökohtadele ja tuleb ka täpsustada, millist infot me sooviksime näha. miinimumõiguste küsimust tuleb tugevdada, samuti tegeleda ajutise töö küsimusega samuti tuleks tugevdada rakendamise poolt. sest rakendamine on see, mis äh, toob kaasa konkreetsed tagajärjed, muidu kaob mõte ära. aitäh, Etser, proua McIntyre uh,. Thank you, chair uh. aitäh ja tahaksin kõigepealt tänada raportööri selle väga põhjaliku raporti eest. Äh, ja ilmselt äh, ootab meid päris suur töö selle teemaga tegelemisel. tähtis on, et me saavutaksime tasakaalu ühelt poolt töötajate õiguste kaitses ja teiselt poolt, et säiliks see pi-, vajalik paindlikkus ettevõtjatele. ja me peaksime samas jääma ka direktiivi kohaldamisalasse ja järgima selle eesmärke minu fraktsioonil on terve rida murepunkte, mille me ka tõstatame läbirääkimiste käigus minu prioriteediks on tagada, et äh, komitee aruanne ja mm, ka minu muudatusettepanekud haakuksid äh, ettepaneku esialgse eesmärgiga, ehk siis luua miinimumõigused, et tagada etteaimatavus ja kindlus töösuhetes liikmesriikides. ma arvan, et kaasseadusandjatena on tähtis, et me ei unustaks, et tegemist on miinimumõigustega mis sätestatakse direktiivis, aga liikmesriigid hakkavad neid sätteid äh, üksikasjalikumalt rakendama, nii et need haakuksid ka nende siseriikliku õigusega. nii et me peaksime äh, tagama, et äh, seadusandluses oleks piisavat paindlikkust, loomulikult meil on tarvis miinimumstandardeid, aga samas tuleks tagada piisav paindlikkus, et liikmesriigid saaksid need nõuded paigutada ka oma praegusesse tavade süsteemi. Äh, huvitav on see, et Rootsi tõstatas nii-öelda kollase kaardi selles menetluses ja küsimus ei ole mitte ainult äh, tööandjatest ja töövõtjatest ühel ja teisel pool, see puudutab ka ametiühinguid. mis puudutab ähm, nii-öelda katseaega, äh, tuleb tagada, et äh, üleminek uuele kohale ei tekitaks asjatut ebakindlust ja pikendaks seda äh, Ühendkuningriigis ja Iirimaal enamik kaitsest ei ole seotud äh, katseajaga, vaid äh, on seotud äh, jätkuva teenistuse pikkusega. me ei tohiks piirata liikmesriikide võimalust reguleerida kvalifikatsiooniperioode ja teine näide võib olla see, kus näiteks töötaja ei ole rahul töötingimustega katse ajal ja Äh, tööandja soovib äh, pikendada seda, anda teise võimaluse ja töötajal peaks olema võimalus seda aktsepteerida, kui see on nende huvides. ehk ma tahan öelda, et me ei tohiks kasutada seda direktiivi võimalusena ette kirjutada asju liikmesriikidele. me peaksime looma miinimumstandardite raamistikku ja samas kinni pidama lähimuspõhimõttest. artikkel kaks ja töötaja mõiste tekitab minus küsimusi. me peaksime seda hoolikalt kaaluma. Äh, mitte kõik inimesed, kes on äh, tööle võetud, ei ole töötajad ja tööandja definitsioon samuti äh, kõik muud üksused, all other entities ja tegelikult siin on veel terve rida muid artikleid, näiteks artikkel üksteist äh, koolitus, väga lühike artikkel, aga äh, pilootide ametiühing on minuga ühendust võtnud küsimuses, äh, mis puudutab pay to fly põhimõtet nii et äh, minu poolt on oodata tervet rida muudatusettepanekuid ja jään ootama meie koostööd. kuue hm, e nimel ei ole kedagi, siis roheliste poolt härra Nesriks. aitäh! kõigepealt äh, lubage, ma tänan ka raportööri väga hea töö eest, mis ta suhteliselt lühikese ajaga on teinud ning rõhutan, et me oleme päri teekaardiga. on oluline, et Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas jõuaks direktiividesse. ning see on esimene oluline direktiiv, millega me tegeleme. kui me siin seda ei saavuta, siis kogu see projekt põrub. nii et meie jaoks on see asi väga tõsine. lubage, ma ütlen ka, et me oleme arvestanud ka komisjoni algset äh, kavatsust ja ettepanekut ning siin meil midagi eriti vaidlustada ei ole, kuigi mõned mured küsimused on, osad nendest on kolleegide poolt tõstatatud, kordama ma seda ei hakka komisjoni aega säästmaks. üks olulisemaid momente siin on ekstreemne paindlikkus versus äh, versus äh, siis need nulltunnilepingud, null, nulltunnilepingud, neid äh, lihtsalt ei tuleks lubada, et, et ettevõtjatel. ettevõtjad, kes saa-, tahavad äh, niisuguste lepingutega töötajaid tööle võtta, peaksid otsima endale mingi muu tegevusala. seoses Rootsi kollase kaardiga, millest proua McIntyre rääkis, olen selle teemaga tegelenud päris pikalt ja mulle valmistab pettumust see, et need, kes soovivad näha sotsiaalset lõimumist Euroopas ja edasiminekut selles plaanis, peaksid arutama mitte ainult turufetišistidega või, või sel-, selgeks rääkima, vaid ka nendega, kes väidavad end olevat kõige progressiivsemad Euroopas. Põhjala riigid mm, tunduvad, arvavad, et nad on isolatsioonis, tegelikult see nii ei ole, te ei saa isolatsioonis säilitada niisuguses sõltuvas maailmas oma, oma mingit eriseisundit paar teemat, millega seoses me tõenäoliselt muudatusettepanekuid esitame. kõigepealt praktikandid, nende hõlmamine. mis vormis täpselt me seda teeme, me täpselt ei tea veel, sellega töötame, aga igal juhul praktikandid, eh, neil on selge huvi ja meie hinnangul ka õigus, et neid koha, koheldaks tööturul täieõiguslike osalejatena, nad ei ole lihtsalt mingi niisugune ajutine vaheetapp oma õppe- või koolitusprotsessis, nad on juba tööturul, kui nad on praktikal. nii et samad standardid peaksid seetõttu kehtima ka neile, teiseks tahaksime tugevdada sotsiaalpartnerite rolli ning äh, garantiisid, mis äh, direktiivis sisalduvad ning äh, tagama et direktiivi sätted kehtiksid ka tõesti Euroopa Liidu kõige kaugematel äärealadel. ning viimaseks äh, sooviksime, direktiiv oleks tugev, ilma tavaliste niisuguste lünkadeta, mis reeglina niisuguste direktiividega kaasas käivad ja kavatseme esitada vastavad muudatusettepanekud, aitäh! aitäh! EFTT poolt proua Agea. Grazie Presidente e soprattutto il mio ringraziamento al aitäh! tahaksin tänada iseäranis kolleeg Kalvi Šamboni selle ettepaneku eest ning püüdluse eest ehm, saavutada, et eh, lahendused selles valdkonnas toimiksid ka praktikas. ning et direktiivi eelnõu, mis käsitleb eh, tõesti aluseid aluspõhimõtteid selles valdkonnas ähm, toimiks. sest äh, siiani oli sisuliselt ähm, kõik väga tore, aga seda sisu oli raske rakendada. nii et väga hea, et meil on nüüd niisugune praktiline ähm, alusdokument. ja ma usun, et raport läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta on seetõttu väga oluline meil peab olema miinimumstandard töötajate õiguste osas. ja meil peab olema ka selgus selles osas, mida me silmas peame, kui me neid sõnu kasutame. sest siiani paljud inimesed, kes töötasid, neid ei koheldud töötajatena. ja nüüd oleks aeg seda muuta mul on kaks asja, millest ma tahaks konkreetsemalt rääkida. esiteks õiguste laiendamine töötajate puhul ja, ja samuti töö, töötamise uued liigid. sest me äh, oleme praegu niisuguses etapis töötamisega seoses digitaalmajanduses, kus oleks aeg kehtestada mingi ühtne standard Euroopas, et et meil oleks tagatud äh, minimaalselt äh, samad õigused igal pool ning ka kaitse näiteks vallandamise eest. ja need tingimused peavad olema mustvalgel kirjas ja tagatistega kaitstud. nii et meie seisukohalt on olukord niisugune, aga mitmes küsimuses soovime veel täpsustada asju ning võtame raportööriga ühendust. katseaeg näiteks, katseaja pikkus. arvame, et katseaeg on praegu liiga pikk ning siin tuleks leida mingi kompromiss vajadus kaitsta kõiki töötajaid, sõltumatult sellest, kas nad teevad oma tööd kodus, teevad tööd vautšerite alusel või, või mingis õppe- või praktika vormis. me peame leidma mingi lahenduse ka nende jaoks, inimeste jaoks, kes õpivad tööl, aga samas ka töötavad ka nende osas peavad olema miinimumtingimused ning äh, mis saab ka digitaalplatvormide töötajatega. Nende puhul on täpselt samasugune olukord, ei kehti vajalikud kaitsetingimused, ei ole tagatud nende põhiõigused. ning seetõttu tuleks ka nemad hõlmata direktiivi reguleerimisalasse. meile jäi mulje samuti, et ametiühingud siin. et neid ei, ei vaadelda siin niisuguste uute töötajate liikide esindajatena. samas oleks väga oluline, et ka nende roll oleks tagatud ning oleks tagatud, et ametiühingud esindavad tõesti kõiki eh, töötajate liike, sõltumata töötamise viisist. kõigil on vaja läbipaistvat eh, infot katseaja pikkuse tingimuste kohta, ületunnitöö tingimuste kohta, ta-, töötasu kohta. infot muutuvate töötingimuste kohta. kui, kui meil on niisugused juhusliku töölepingud ning ka koolitust puudutavate tingimuste osas selgus, see on väga oluline. iseäranis uue majanduse töötajate jaoks inimesed võivad töötada äppidega või mobiiltelefonidega ja me peame tagama, et, et niisuguste vahendite kasutamine ei tekitaks olukorda, kus nad läbi põlevad. et nad ei suuda sellest eh, niisugusest, et neil tekib mingi sõltuvus, nad ei suuda sellest vabaneda, nii et siin on kohustused, mis tööandjatel tuleb täita. ja neil on vaja infot selle kohta, samuti ka õigusaktide kohta, mis kehtivad ja kõik see peab olema hõlpsasti kättesaadav. olen päri, et eh, tõendamiskoormist tuleb ümber pöörata, ülemineku tähtajad peavad tagama, et ka olemasolevad lepingud vastavad direktiivi tingimustele. proua Miller. aitäh, härra esimees, tõesti, tõesti on aeg direktiiv üle vaadata töötingimuste kohta, läbipaistvad ja pro-, pro-, prognoositavad töötingimused kõik see, mis puudutab äh, tööandja ja töötaja suhteid lepingus ühiskonna muutused, digitaliseerimine, robotiseerumine, uued töötamise viisid tõstatavad palju uusi küsimusi ning äh, vajaduse muuta ka regulatsiooni. Äh, selles, mis meid puudutab, ei tahaks me, et uus dire-, direktiiv äh, muudaks jäigaks töötamise suhted iseäranis VKE-des Mhm. kes tagavad kõige rohkem töökohti meil. oleme seisukohal, et riigid peavad otsima tõhusaid lahendusi, lahendusi, mis on kohased nende kontekstis. ent selleks tuleks kokku leppida töötaja mõistes, töötamise mõistes, eh, soovitud töötamise mõistes ning eh, subordinatsiooni mõistes, sellepärast et uued töötamise kohad iseäranis platvormimajanduses sisuliselt tõrjuvad välja harjumuspärase subordinatsiooni ja korralduste täitmise mõt-, mõiste. nii et äh, seda oleks vaja selgitada, näiteks Prantsusmaal president Macron, äh, tuntud Euroopa-meelne, on isegi kaugemale läinud äh, kes sellel nädalal Rahvusassamblees on hääle, on pandud hääletamisele eristatuut sõltumatutele töötajatele eh, Uberi ja, ja teiste taoliste platvormide tüüpi ettevõtetes. sisuliselt on tegemist eh, siis sätetega, mis eh, kaotavad sotsiaalkaitse vajaduse maksta mingeid äh, sotsiaalmakse, sisuliselt kõik need isikud, kes töötavad platvormides, muutuvad ettevõtjateks, see tekitab väga palju probleeme ja ma loodan, et, et Euroopas niisuguse lahenduse teed ei minda. ja tähelepanu tuleks pöörata ka hmm, avalikule sektorile ja inimestele, kes töötavad riigikaitses näiteks. sellepärast, et neile kehtib reeglina eriregulatsioon samuti tuleks tähelepanelikult vaadata ka lähetatud töötajate teemat ning äh, läbipaistvaid ja prognoositavaid tingimusi nendega seoses. ning äh, lõpuks kavatseme väga tähelepanelikult analüüsida seda, et äh, et et äh, meie töö tulemus ei muudaks veel äh, halvemaks sest äh, töötajate olukorda, sest kümme kuni kolmkümmend protsenti sinikraeliste töö, töökohtadest on tegelikult ohus järgnevatel aastatel. ja me ei, ei peaks oma, oma õigusaktidega nende olukorda veel halvemaks muutma. aitäh! Euh, neli sõnasoovi ning teen ettepaneku, et äh, kolleegid piirduksid kahe minutiga. siis kuulame ära ka peadirektoraadi ja saab sõna veel raportöör arutelu lõpuks, proua Sander. aitäh! tahaksin tänada kõigepealt raportööri tehtud töö eest tahaksin samuti öelda, et meie hinnangul on see tekst väga asjalik ning arvestades seda, kuivõrd on muutunud töötamine ja tööturg, tuleb meil omalt poolt reageerida ning ajakohastada oma õigusaktid. nii et eh, see kõik on täiesti ühitatav sotsiaalsete õiguste sambaga ja meie eesmärk on siin tagada suurem stabiilsus töötaja jaoks tahaksin rõhutada, et vaja on mm, eh, paika panna olulised sätted Euroopa tasandil ning tagada nende rakendamine siseriiklikult. selleks saab, peab meie lähenemine olema pragmaatiline ning realistlik. iseäranis realistlik selles mõttes, et arvestab VKE-de tegelikkust, sellepärast et neid on üheksakümmend üheksa protsenti ettevõtjatest Euroopast tahaksin rõhutada ühte asja, mida kolleeg Deniss Ratke juba puudutas. et eh, teabe nimekirjas, mis tuleb eh, teabenimekiri, mis tuleb töötajale anda ja väga lühikese tähtajaga, täiesti selgelt, et see teave tuleb esitada, aga selleks, et lahendus oleks pragmaatilisem, oleks mõistlik ehk siin eristada ühelt poolt infot, mis tuleb esitada kohe ja teiselt poolt infot, mille võib esitada väikese hilinemisega nii-öelda või mõningase aja pärast. nii et siin võiksime mõelda ühest päevast või ühest nädalast, et siin võiks väike niisugune manööverdamisruum olla, aga igal juhul hea meel on, et seda, neid asju arutatakse. härra Simon. aitäh kõigepealt lühidalt. sama asi, mida paljud inimesed juba öelnud on. tegemist on väga niisuguse progressiivse õigusakti eelnõuga, mis tähend-, mille eesmärk on tagada, et tööturul raskemas olukorras olevad inimesed tulevikus saavad eh, paremad tingimused kui praegu, see on kõik positiivne, ent loomulikult on ettepanekut võimalik paremaks muuta. ma ei hakka korraldama seda, mida kolleegid on juba öelnud. kokkuvõtteks. me peame hõlmama nii avalikku kui, kui ka erasektori, me ei saa välja jätta avalikke teenistujaid. loomulikult me peame hõlmama ka füüsilisest isikust ettevõtjad vajalikel juhtudel. ning mis puudutab nulltunnilepinguid siis äh, kolleeg Roheliste fraktsioonist äh, ütles täiesti õigusega, et need tuleks keelata. aga samas Uus-Meremaal on olemas äh, õigus, õiguslik lahendus, kuidas seda teha ja see, see toimib väga hästi. ning me võiksime lähtuda sellest lahendusest ja kasutada seda ka meie õigusaktis siin ja praegu ning soovitaksingi seda teha aitäh, härra Toomas Mann. aitäh. Enrique, suur tänu. Enrique, sa ütlesid, et sa kuulad meid ära ning üritad leida paindlikud lahendused ning mul on mulje, et äh, arutelu, mis siiani kõlanud on, näitab, et me oleme tegelikult päris paljus üksmeelel. samas tuleb siiski tõstatada küsimus sellest, kas äh, üle-euroopaline definitsioon on õige tee, mida minna ning äh, äh, Euroopa Kohtu lahenditega seoses tõesti meil on olemas lahend, äh, Euroopa Kohtu lahend ja uut definitsiooni ei ole vaja. ja kui mingi niisugune asi kehtestatakse, on raske seda rakendada liikmesriikides. mis puudutab teavitamise kohustust, siis peaks olema paigas, kui palju palk on, kuidas on ületunniregulatsioon Äh, äh, kuidas on katseaeg, võib-olla kolm kuud, võib-olla kuus kuud, igal juhul sellest tuleks kohe teavitada, siis et äh, katseaega ei saa lõpmatult pikendada, see peaks olema selge, sellepärast et siis tekib olukord, kus palk ei ole õige ja ei ole ka kindlust, et töökoht on, selliseid olukordi ei saa lubada. ning siin tuleb midagi teha ja oluline on ka, et sotsiaalpartnerite õigusi ei seataks küsimuste alla, sellepärast et need on inimesed, kes teavad, mis, mis toimub tööturul, neil on kogemus. Nende õigused ei ole võrdselt tagatud kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, siin on loomulikult erisusi, aga põhimõtteliselt on tegemist inimestega, kes, keda peaks usaldama ja sotsiaalpartnerite õigusi ei tohiks piirata. üldjoontes on hea, et me arvestame viimaseid arenguid, nulltunnilepingud, mittelubamine peaks olema selge põhimõte, samas äh, reaalsus tegelikult igal pool niisugune ei ole, mõnedes riikides on see lubatud ja need riigid tegelikult tuleks panna musta nimekirja. aitäh, proua Kitland! And... aitäh ning tänan raportööri. päris palju on juba öeldud. et Marita Ulfskogil on päris oluline seisukoht veel ja teda ma täna esindangi, olen tema Rootsi kolleeg ENVI komisjonist. Euroopa Komisjoni ettepanek on oluline õigusakti eelnõu seda on juba rõhutatud, tööturg on muutunud oluliselt pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist ning seetõttu on põhjendatud direktiivi ülevaatamine seoses teavitamise nõuetega. olen päri ka sellega, et et uued töötamise viisid peaksid saama vajaliku regulatsiooni. Rootsi ametiühingute äh, ja tööandjate ühenduste analüüsi tulemused on selged, et meil on praegu tekkinud risk, et komisjoni ettepanek mõjutab oluliselt aluspõhimõtteid, millel rajanevad Rootsi kollektiivlepingud ning mõjutab tasakaalu sotsiaalset, sotsiaalpartnerite õiguste vahel ning tasakaalu riigipoolse regulatsiooni ja tööturu osapoolte regulatsiooni vahel konkreetsemalt on siin kolm teemat, mida tahaksin puudutada. üks, esimene, töötaja määratlus, töötamissuhted ja töötamine. väga oluline on, et säiliks praegune lahendus, kus töötaja mõiste pannakse paika liikmesriigis ning läbi Euroopa Kohtu praktika, nii nagu see praegu on. töötaja mõiste on tihedalt seotud liikmesriigi oma kohtusüsteemi ja traditsiooniga ning ning konkreetse tööturumudeliga, mis liikmesriigis kehtib. sellele on mitu kolleegi täna juba viidanud. lisaks, välja pakutud definitsioon omab äh, tagajärgi, mis ei ole, mida on väga raske hinnata siseriikliku õiguse põhjal ning äh, see võib hakata mõjutama äh, õigusakte ka muudes valdkondades, näiteks sotsiaalkindlustus ja maksundus. on väga oluline teiseks, et sotsiaalpartnerite autonoomia tagatus säiliks ning tervitan mitut raportööri ettepanekut, millega ta soovib tugevdada sotsiaalpartnerite osalust. ent rõhutan, et vaja on veel kaugele minevaid muudatusi iseäranis artiklis kaksteist. kolmandaks on väga oluline et äh, kollektiivlepingute regulatsioon vastaks sellele, mis meil on praktika äh, liikmesriikides praegu. ning järelduseks oleme, kavandame praegu, Marita kavandab mitut muudatusettepanekut nende teemade käsitlemiseks ning tahan rõhutada, et et meie jaoks Rootsis on see teema äärmiselt oluline. väga oluline on, et, et austatakse sotsiaalpartnerite autonoomiat ja liikmesriigi lahendust tööturu regulatsioonis. aitäh! lühidalt härra Pokorni, teki-, peadirektoraadi esindaja. And... Uh, aitäh! ning äh, tänan komisjoni poolt raportööri ja variraportööre ning kõiki sõnavõtjaid, sest arutelu on olnud väga konstruktiivne. ja näitab, et meie ettepanekut on põhjalikult analüüsitud. ma ei hakka kordama, miks komisjonile on nii oluline see teema sest äh, sõnavõtjad on seda juba teinud. tahaksin käsitleda mm, mõnda küsimust ja märkust, mis kõlasid meie ettepanekuga seoses. esimene puudutab äh, isikulist reguleerimisala ja töötaja määratlust artiklis kaks. nagu paljud sõnavõtjad on märkinud, on haavatavus tööturul kasvamas ning suurim haavatavuse moment on isik, nendel isikutel, kes jäävad töötaja määratlusest välja, me näeme seda ka äh, koostöömajanduses, vautšertöös, ajutisest või ka vahe, katkestustega töös ning äh, komisjon soovib, et siin analüüsitaks, kas need isikud, äh, nende vastavad Euroopa Kohtu määratletud töötaja mõistele, kui nad vastavad, siis peavad nad saama sama kaitse, mis on direktiivis ette nähtud, see aitab kaitsta ka äh, töötajaid, äh, kes töötavad töötamisviisidega, mida praegu veel ei ole, tulevikus alles tekivad. definitsioon kodifitseerib, nagu parlamendiliikmed on märkinud, Euroopa Kohtu kasutatud töötaja mõiste ja kohus on sellest lähtunud juba kolmkümmend aastat Äh, analüüsides, kas äh, majandustegevuses tegeval isikul on töötaja staatus või mitte, nii et see kehtib juba praegu siseriiklikele süsteemidele. ning vastuseks härra Ratke küsimusele, see, sellest ei tulene automaatselt, et liikmesriik peab hakkama muutma oma määratlusi. direktiivi isikuline reguleerimisala on see, mille, äh, mille, mil-, milles kasutamiseks see määratlus on koostatud nii direktiiv isikulises reguleerimisalas kaitseb kõiki need, kes, neid, kes on määratletud töötajatena liik-, liikmesriigi sotsiaalkoodeksis või töötamiskoodeksis ning samuti ka neid, kes töötavad kodus või vautšerite alusel või, või ajutiselt. ning äh, kõik need saavad kaetud, ilma et peaks hakkama muutma siseriiklikke definitsioone, mis tähendab, et äh, selle akti mõju sotsiaalkindlustusele ja maksundusele tõenäoliselt ei ole probleemiks, ei teki mis puudutab isikulist reguleerimisala veel, siis ühineme nendega, kes äh, muretsevad äh, isikute väljajätmise pärast sellest reguleerimisalast, näiteks ütleme, meremehed või avalikud teenistujad. komisjoni seisukoht on, et see kaitse peaks olema tagatud kõigile töötajatele. ning erandid on põhjendatud ainult siis, kui see on tõesti hädavajalik ja objektiivselt põhjendatud ning äh, erandid peaks olema piiratud olukordadega, kus see on õigustatud tõesti puhtobjektiivselt. mis puudutab teavitamiskohustust ja selle ajastust, siis eh, see on seotud töötajate põhiõigustega, nagu raportöör rõhutas, et töötajal on õigus teada, missugused on töötingimused kohe töötamise alguses, see on põhimõte, millest kõik liikmesriigid sotsiaalsambas lähtuvad ja direktiiv rakendaks selle põhimõtte nii et komisjon loodaks, et parlamendi raportis kõlaks ka toetus sellele mõttele, et oluline info peab olema töötajale kättesaadav kohe töösuhte alguses ja mitte alles teatud aja jooksul. nii et, nii et meie hinnangul ikkagi kogu see info peaks olema kohe töösuhte alguses olemas. nüüd sotsiaalpartneritega seoses lõpetuseks tun-, tunnustame nende olulist rolli. paljud liikmesriigid oma tööturu reguleerimisel on seda samuti teinud ning seetõttu meie ettepanekus juba on ette nähtud märkimisväärsed õigused sotsiaalpartneritele kolmanda peatüki õiguste muutmisel vastavalt oma sektori vajadustele, see on tõesti väga ulatuslik õigus ning samuti õigus rakendada direktiivi läbi kollektiivlepingute oluline on siin see, et oleks kaitse tagatud ka töötajatele, kes ei osale ametiühingus või keda, kellele ei laiene töö, kollektiivleping. ent äh, samuti, kui direktiiv või miinimumstandard, mis Euroopas rakendatakse, kehtestatakse kollektiivlepingu vormis või rakendatakse kollektiivlepingu vormis, siis peab olema võimalik kontrollida, et neid standardeid täidetakse ning äh, seetõttu peavad niisugused olukorrad alluma ka kohtute kontrollile, kas siseriiklikult või Euroopa kohtu kontrollile ning äh, kutsuksin sellega seoses raportööri üles jätkama konstruktiivset koostööd, aega ei ole meil palju, aga tegemist on väga olulise aktiga Euroopa kodanike kaitsel, kellest äh, väga paljud on tööturul sattunud haavatavasse olukorda ning seetõttu on tegemist äh, selge prioriteediga komisjoni jaoks, oleme valmis tegema teiega koostööd ja mm, loodame, et see õnnestub antud ajaraamis, aitäh! ning äh, raportöör, palun nüüd kokkuvõtteks lühidalt. aitäh, teen lühidalt. Um... Ähm et loomulikult oleks vaja väga palju aega, üle poole tunni, et selgitada oma seisukohtade nüansse. aga äh, alustan sellest, et äh, tänan kõiki, kes sõna võtsid ning ütlen, et olen optimistlik, sellepärast et äh, kõik on olnud väga konstruktiivsed ja ma usun, et meil õnnestub edasi liikuda selle teemaga. tõstatatud on terve rida konkreetseid küsimusi, mis on kõik väga olulised. ent ma ei kahtle, et meil õnnestub leida õiglane lahendus, me oleme palju kuulnud mikroettevõtjatest ja VKE-dest. ma olen nendega arvestanud. see on täiesti selge kas nüüd teavitamine peab olema esimesel päeval või mitte, me üritame leida siin mingi tasakaalustatud lahenduse. nüüd siis praktika pikkus, üritame ka siin leida mingi kompromisslahenduse, eks näeme, missugune see tuleb. aga need, kõik need teemad nendega seoses kõlanud sõnavõtud osutavad võimalusele jõuda kompromissile. mis puudutab põhiküsimusi, näiteks definitsioon, siis lähtuvalt sellest, mida just kuulsime komisjoni esindajalt, ähm, minu meelest oleme me suhteliselt ühel nõul, sest siin on probleem, mis puudutab selle õigusakti tuuma. ehk siis äh, õigusaktide võrdlemise ja tõlgendamise teema aga oluline on siin, et kõik isikud oleksid kaetud. kui me hakkame rakendama siseriiklikke norme ja mingeid, mingeid akte, mis kehtestab mingeid kohustusi või midagi taolist, see sisuliselt see, millest me, me räägiti, meile räägiti, tähendab töötamise defineerimist konkreetse ettepaneku kontekstis, selle õigusakti ettepaneku kontekstis. ning see mm, puudutab kõiki töötajaid, kes kuidagi mingil viisil töötab. mis puudutab nulltunnilepinguid, Hispaanias on see olemas. kui parlament otsustab, et see tuleb ära keelata, siis loomulikult see praktika lõpetatakse, aga ma arvestaksin seda, mida kolleeg Simon ütles ma ei tea, kas, kas see on nüüd õige akt, milles niisuguseid lepinguid keelata. me peaksime pigem looma mingi niisuguse kohustuste raamistiku, mis selle korrigeerib. oluline on, et avaliku sektori töötajad ka välja ei jää ning samuti ka äh, julgeoleku ja riigikaitse valdkonna töötajad. nii et äh, eriküsimusi on siin mitmeid ning loomulikult äh, Rootsi juhtum, ma tean, et kui ma käisin Stockholmis, kohtusin äh, tööhõiveministeeriumi esindajatega ja keegi ei rääkinud mulle sellest kollasest kaardist. üheksateistkümnendal märtsil käis see, toimus see kohtumine ja ma usun, et siin on äh, arenguid olnud äh, loomulik, arenguid on loomulikult igal pool, aga kollasest kaardist me ei ole midagi kuulnud. sotsiaalpartneritel et siin otsekui öeldi, et, et ma olen praegu Rootsi mudelit põhja laskmas, aga tegelikult on asi hoopis vastupidi, ma üritan omalt poolt teha kõik, et et tugevdada kollektiivlepinguid, kollektiivläbirääkimisi kõike niisugust seatud sotsiaalõigusi ning äh, siin peame liikuma edasi, toetama selliseid nähtusi, looma võrdsed tingimused. aga õigus äh, läbi rääkida tingimuste üle, mis jäävad alla miinimumstandardi. ma usun, et seda ei tohiks lubada ja ma usun, et keegi seda näha ei soovi, aitäh. De timing euh, pour les amendements nii et eh, kahekümne kuues juuni on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kell kaksteist. ja hääletus MPL eh, komisjonis toimub kaheksateistkümnendal oktoobril kaks tuhat kaheksateist. nüüd järgmine punkt, punkt kaheksa päevakorras, see puudutab üle-euroopalist personaalset pensionitoodet ning panen ette anna, anda sõna raportöörile Heinz Becker Rahvaparteist, palun. Thank you very much uh,, chair, dear colleagues uh,, first. aitäh uh,, head kolleegid uh,, kõigepealt uh, tänaksin teid kõiki selle väga uh, konstruktiivse tööprotsessi eest uh, mis meil äh, oli äh, variraportööridega, assistentsidega ja äh, nõus, nõustajatega, sekretäriaadiga ja see on olnud tõesti väga konstruktiivne seni. ja meil on põhjust olla optimistlik selle personaalse pensioni toote ettepaneku osta, osas Mm, kui siis äh, olulise Euroopa äh, saavutuse osas. sellega ei olegi mingit muud äh, võrreldavat toodet olemas ja seda, see teatavasti toimib Euroopa tasandil ja sellega käib kaasas siis kapitali garantii keskpanga kaudu. nii et see on suurepärane äh, saavutus. niisugust äh, äh, toodet pensioniturul varem meil pole olnud. meie äh, komisjon äh, kusjuures siis majanduskomisjon on vastutav ja IMCO annab arvamuse, siis me oleme nõus sellega, et see on väga oluline ja sellega need komisjonid tegelevad just selle siseturu aspektiga siinjuures, aga meie äh, tegeleme sellega siis tööhõive äh, seisukohast ehk siis äh, sotsiaalpoliitika mõõtmest lähtudes. selgitaksingi, et meil on siin kaks põhilist sihtrühma esiteks need, kes soovivad Äh, äh, sellist lisatagatist seesama elukvaliteedi säilimiseks äh, pensioniea saabumisel. see on esimene rühm ja teine, sama oluline minu arvates, on siis inimesed, kes elavad riikides, kus esimene sammas ei ole ja teine sammas ei ole kuigi hästi välja töötatud, arenenud siis see toode äh, võiks olla just nende jaoks väga hea äh, võimalus äh, toetada noori, naisi ja nii edasi. see toode aitab siis nende vajaduste täitmisele, kes siis soovivad sissetuleku taset säilitada, samas sellega saab ka leevendada demograafilist äh, kriisi ja äh, puudujääke pensionisüsteemides ja me näeme siin ka pikaajalist äh, perspektiivi ja siin peaks, sellega peaks ka kaasas käima siis ka jätkusuutlik investeerimissüsteem. see on ka mobiilne säästmistoode ehk siis inimesed, kes saavad saavad selle, kes lähevad elama teise riiki, saavad selle äh, kaasa võtta. näiteks, kui see tootepakkuja ei äh, ähm, paku siis seal uues elukoha riigis oma teenust, siis saab selle pensionitoote omanik siis valida kellegi teise ja seda täiesti tasuta. ja lisaks sellele on siin mõned kohustuslikud aspektid, siis pensioni hüvitis ja seda võib siis käsitleda ka lisapensionina. lisaks sellele hõlmab seega keskkonna, sotsiaalset ja juhtimismõõdet, ka riski hindamine ähm, peaks äh, olema siis ähm, pädevatele asutustele äh, kättesaadav ja lisaks siis kõik need muud aspektid ja tagajärjed, millele ma äsja viitasin seoses keskkonnaga ja sotsiaalvaldkonnaga. siin on äh, veel äh, oluline siis äh, äh, vaikimisi äh, investeeringu valik ehk variant ehk siin on siis selline tagatud tootlus. me pidasime siin silmas seda, et toote omanikku peab väga põhjalikult teavitama kõikidest üksikasjadest ja siin on tarvis rohkem kompromisse, kuna see ei, info on praeguses seitsmel leheküljel. nii et me võime siin mitu kompromissi ette valmistada, praegu meil on üks olemas juba ja viimaks kaheks oluline äh, asi veel, minu arvates on väga tore, et me leppisime kokku äh, selles, et äh, teeme siis väga asjakohase ettepaneku äh, selle kohta, et toote ähm, mm, pakkuja ähm, tagab siis selle, vähemalt selle ähm, panuse tagasisaamise Äh, väljamaksmise hetkel, võttes arvesse siis kõiki tasusid ja inflatsiooni ja siin me võtlesime, võtsime arvesse siin neljaprotsendilist aastast äh, inflatsiooni. turul ähm, äh, muid pensionitooteid selliseid ei ole, nagu ma ütlesin, nii et see võiks olla väga tore, siis üle-euroopaline toote äh, viissada üksteist äh, muudatusettepanekut ja kahekümne, kolmekümne ringis on kompromissettepanekud, IMCO äh, hääletab sellele täna. Äh, EKAN üheteistkümnendal juulil ja meie siis kahekümne kaheksandal juunil, nii et me saame selle septembri täiskogu päevakorda lülitada. aitäh! Ähm, palun äh, järgmised äh, sõnavõtjad, äh, tehke väga lühidalt, ühe minuti piires, kuna Jürgi Katainen saabub iga hetk, nii et siis ma pean kõik katkestama. sotsiaaldemokraatide nimel soovib keegi sõna, siis läheb lühemaks, väga tore. et sõer, proua McIntyre. jah, aitäh, teen tõesti lühidalt Äh, äh, ma räägin variraportööri nimel, kes siin kohal ei saa täna olla, ma tänan härra Beckerit äh, tehtud töö eest, minu, mina väga toetan seda pensionitoodet ja nagu ma ka mainisin varasemal arutelul, siis väga toetasime raportööri seisukohta. meie põhimure oli selles, et tuleks äh, äh, tagada, et see oleks nagu äh, täiendaks olemasolevaid süsteeme nii et neid kompromisse me väga toetame, võib-olla kahe asjaga meil on probleeme, mis võib-olla lähevad veidi kaugemale meie pädevusvaldkonnast, aga äh, viitaksin siin ka enda muudatusettepanekule, see on siis number kuuskümmend kolm, see ei läinud kompromissi sisse ja tahtsin just ähm, vähendada tarbijale neid kulusid seoses selle pensionitootega, kuna see võiks tõesti olla suurepärane lahendus ähm, kõikjal Euroopas ja need äh, lisakulud võivad olla <laughs> heidutavad, nii et kui me neid saaks äh, vähemaks, siis äh, oleks suurepärane. härra Kalvi Šambon, üks minut, palun, aitäh. kiiruse mõttes räägin prantsuse keeles. suur aitäh esmalt kõigile see töö oli tõesti suurepärane ja konstruktiivne ja siin on väga olulisi asju, mida me ka edaspidi kaitsta kavatseme. esimene väga oluline asi, äh, see on siis äh, vaikimisi investeeringu äh, variant ehk siis niisugusel tootel, peab olema tõesti tagatud võimalus siis kogu see panustatud kapital tagasi saada, kuivõrd see on suunatud haavatavatele inimestele. Ehm, igasugused, ehm, me ei, me ei toeta igasuguseid derivatiive ja muid ehm, instrumente, lisaks investeeritud kapitali garantii peaks kehtima ka surma või invaliidsuse puhul, siis kui maksete tegemine on veel käimas ja siis artikkel viis, mida, mille viitasid rohelised ja ka sotsiaaldemokraadid punktis kümme. väga oluline on just see partnerluse mm, küsimus, sest suured äh, kindlustusfirmad vastasel korral muidu ei hakka seda toodet äh, pur-, turustama. ja me peaksime vältima, et äh, selline asi juhtuks ja meil ongi selleks tarvis partnerlusi, et see toode võimalikult laialt leviks ka väiksemate kindlustusandjate hulgas. ma arvan, et see on suurepärane toode. eurooplastele nüüd äh, proua Mela jõudis kohale äh, ja nüüd äh, kuue fraktsiooni nimel annan ka sõna üheks minutiks aitäh, ma asendan siin kolleegi, kes ei saa siin viibida, aga mainiksin siiski mõnda olulisemat asja. meie jaoks on tegemist äh, siin üldise äh, sooviga siis edendada erapensionifond ehk siis äh, praegused pensionisüsteemid lähevad rahvusvahelise kapitali turule meie leiame, et selle asemel tuleks tugevdada riiklikke pensionisüsteeme, me peaksime töökohti ka juurde looma, mistõttu me komisjoni ettepanekut ei toeta. erapensionitoode nagu see praegune ei ole hea lahendus pensionisüsteemi kriisile seetõttu on oluline toetada muudatusettepanekuid, mis käsitlevad riiklikke süsteeme. erasüsteemid äh, äh, on kasutusel ainult selle tõttu, et äh, on väga erinevaid süsteeme ja meile ei sobiks, et kapitaliturgudel hakatakse mängima äh, Eh, inimeste säästudega. tegemist on sellise hallis alas eh, oleva tootega, mis tegelikult ohustab eh, praegust süsteemi. proua Lambert ei ole kohal, FTD ei ole siin, nüüd saab proua Mäla ka võimaluse korral piirduge palun ühe minutiga. jah, aitäh. niivõrd äh, Äh, kuivõrd ma seda teha saan, meie muudatusettepanekuid ei saa siin kompromissidesse positiivselt sisse viia. tegemist on äh, teemaga, mis küll ei sekku päris otseselt äh, siseriigi õigusse, kuid siin ikkagi on selline bumerangi Äh, efekt ja siin peetakse silmis siis ainult seda nelja protsenti äh, mobiilseid äh, inimesi Euroopas. siin ei võeta arvesse just neid, kellel seda kõige rohkem tarvis oleks, tegemist on töötutega, pikaajaliste töötutega, kes ei saa niisugust toodet endale lubada, lisaks sellele äh, ei, äh, ei ole siin arvesse võetud äh, ka väiksemaid äh, kindlustustoodete pakkujaid, vaid eelistatakse suuri firmasid, see muidugi sekkub ka riikide sotsiaalõigusesse, seetõttu me ei toeta seda teksti, vaatamata sellele, et tööprotsess võis olla meeldiv. proua Renier sotsiaaldemokraatide nimel lubasin rääkida lühidalt, aga Maria Arena, variraportöör sotsiaaldemokraatidest, eh, paraku ei ole saanud veel tulla. see ei asenda esimest ja teist eh, sammast ning eh, üle-euroopaline lähenemine on loomulikult positiivne, aga oluline on, et äh, tegemist on ju investeerimiskavaga ja see on, ja seda tuleb arvestada kompromisside puhul. nii et väga, kõige olulisem esimese ja teise samba puhul on, et neid ei, äh, ei piiraks see, aitäh jah, aitäh, vabandan, et äh, pidime siin väga kiiresti lõpetama, aga kindlasti teie konstruktiivne töö jätkub, muudatusettepanekud olid, ette tähtaeg oli siis teine mai, komisjoni ähm, hääletus äh, meil kahekümne kaheksa juuni, EKONis äh, kaksteist juuli ja täiskogu kuupäevad ei ole veel äh, teada. aitäh kõigile ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on struktureeritud dialoogi raames toimuv arvamuste vahetus Jürgi Kataineniga kes on komisjoni asepresident, võib-olla väga lühidalt siis saan öelda, et meie jaoks on väga oluline äh, võõrustada äh, siin komisjoni asepresidenti. struktureeritud dialoog on äärmiselt oluline meie mm, Euroopa Parlamendi demokraatlikus protsessis. tere tulemast, härra Jürgi Katainen nagu näete, äh, on meil väga tihe ajakava kindlasti. ei ole see ka äh, teile võõras, nii et annangi teile nüüd kohe sõna äh, esmalt kümneks minutiks. Mr President, honorable members lugupeetud äh, president, äh, daamid ja härrad, äh, suur tänu võimaluse eest vahetada mõtteid teiega olulistel teemadel, räägiksin eelkõige oskustest ja haridusest, ma arvan, et tegemist on teemaga, mille puhul siis me näeme majanduses sellist kahte suurt valdkonda, meil on tarvis nutikust, teadmisi ja teiseks siis äh, ringmajandus. ja mulle tundub, et need on kaks äh, suundumust, mis äh, tohutult meie ühiskondi ja kodanikke mõjutavad, nii et me peame neid muutusi omaks võtma ja see kõik sõltub sellest, kuidas me oleme selleks ette valmistunud ja kui me vaatame digitaliseerimist, audiovisuaalset äh, intelligentsust, siis äh, hinnatakse töökohtade äh, kaotust, siin on erinevaid hinnanguid ja viie aasta perspektiivis on see arv natuke teistsugune võrreldes viieteist aasta perspektiiviga, aga kui me vaatame lühiajalisi suundumusi, siis OECD Äh, hindas viimati, et äh, kuskil üheksa protsenti olemasolevatest äh, töökohtadest automatiseeritakse lähiajal, see on kõige väiksem arv, mida mina olen näinud. aga enamikel juhtudel asendatakse mitte siis töökohti, vaid tööülesanded, see tähendab, et töökohad ise ei kao, vaid nad peavad teisenema ka digitaliseerimine, autovisuaalne intelli-, äh, intelligentsus võib siis asendada äh, inimeste äh, erinevates tööülesannetes seoses ohutuse, turvalisusega. see ei tähenda nüüd seda, et me ei oleks valmis muudatusteks tegelikult äh, me väga hästi küll ei tea, mis tulevikus saama hakkab, aga me saame abistada äh, inimesi, et nad oleksid äh, kohanemisvõimelisemad, õpiksid uusi oskusi ja nii edasi, et seetõttu sellest analüüsist lähtuvalt ütlesingi kõigepealt, et me peame liikmesriike ärgitama ka põhiharidust äh, väga tõsiselt võtma ja tegema seda äh, tõsisemalt äh, kui seni. nüüd räägiksin oskustest räägin hiljem, aga praegu räägin tõesti põhiharidusest. kahjuks ei ole haridus olnud paljudes liikmesriikides prioriteetne poliitikavaldkond, seda on väga hästi näha kui vaatate ähm, tulemusi liikmesriikides ja ka õpetajate pädevusi, siis on tohutud erinevused liikmesriigiti. isegi asjaolu, et kakskümmend viis protsenti täiskasvanutest mm, äh, tegelikult on hädas äh, elementaarse kirjaoskuse või arvutusoskusega, nii et äh, kuidas me saamegi siis üldse inimestelt rohkem oodata, kui nad ei suuda isegi korralikult lugeda ja kirjutada mistõttu tuleb põhiharidusele äh, rohkem tähelepanu pöörata. ütleksin ka seda, et mõnevõrra olen ma juba rahul selle üle, et äh, me oleme Euroopa ähm, poolaasta ähm, protsessi suutnud suunata just sotsiaalsema valdkonna ja täpsemalt hariduse äh, poole ja siin on siis tulnud rohkem soovitusi Äh, haridussüsteemidele liikmesriikides. kõik ju teavad, et äh, me Euroopa Liidul ei ole pädevust haridusvaldkonnas, kuid see ei tähenda, et ei tohiks mainida äh, haridust, kui on näha tõsiseid probleeme ja ärgitada liikmesriike reforme läbi viima ja nagu me oleme pensionisüsteemidele andnud, puhul andnud riigipõhiseid soovitusi, ja saame seda ka äh, muudes valdkondades teha. nii et äh, mm, ma hea meelega mm, saaksin teilt rohkem äh, toetust äh, selles vallas seoses Euroopa poolaasta ja haridustemaatikaga nüüd, mis puudutab äh, oskusi, praeguste töötajate oskusi, me juba elame digiajastul ja digioskuste äh, äh, vajadus on viimase aastakümnega oluliselt tõusnud üle seitsmesaja viiekümne tuhande eksperdi on tarvis digivaldkonnas lähiajal ja digioskusi on praktiliselt kõigis äh, os-, äh, valdkondades, kõigil töökohtadel äh, tarvis, aga neli kümnest eurooplasest tegelikult on praegu puudulike digioskustega. kuid see ei puuduta mitte ainult digioskusi, vaid ka tehnilisi oskusi nii-öelda äh, Ehm, sellega seotud muid äh, oskusi äh, ettevõtluse valdkonnas ja nii edasi. nii et äh, inimestel on tarvis tõesti omandada korralik haridus ja jätkata oma pädevuste arendamist kogu elu jooksul, seetõttu on ka komisjoni jaoks väga oluline aastal kaks tuhat kuusteist tuli meil uus algatus siis digioskuste arendamiseks Äh, muuhulgas äh, äh, ka innovatsiooni ja tehnoloogilise muutuse vallas ja sel aastal oleme toetanud siis kümmet põhioskust seoses digiagendaga esiteks äh, siis äh, digioskuste arendamine siis äh, laiema elanikkonna hulgas, mitte ainult konkreetsete töötajate puhul, see oli siis üks põhieesmärke, mm, mis meil oli seoses digioskuste tegevuskavaga ja detsembrist kaks tuhat kuusteist, kui see algatus loodi, siis on loodud erinevaid partnerlusi, viimane siis äh, äh, Hollandi, äh, Rootsi ja Kreeka vahel. aga valitsused ei ole ainsad, kes peaksid tegutsema, üks ja, ja väga olulised on ka siis sotsiaalpartnerid, ettevõtted ja nii edasi, me oleme näinud siis Belgia digi Äh, konkurssi ja Iirimaal ka ähm, töötute ähm, koolitusi äh, digi- ja tehnoloogia valdkonnas, see, äh, see, seda said sisse üle kaheteist tuhande ähm, töötu. ja komisjon Ähm, ähm, ähm, planeerib äh, kas siis äh, elukestva õppe mm, põhioskuste äh, suuniste ülevaatmist. lisaks sellele siis sektori, sektoritevaheline koostöö mille puhul on arvesse võetud seda, et kindlatel sektoritel on tarvis siis teatud kindlaid oskusi millest praegu on puudus. ja möödunud aastal siis äh, meretehnoloogias äh, turismitööstuses äh, oli see algatus toimimas ja sel aastal on siis ehituse, terase ja laevanduse valdkonnas nüüd äh, järgmine algatus puudutab siis väheste oskustega täiskasvanuid. me oleme siis äh, aast-, äh, praeguse, käesoleval aastal siis vastavaid suuniseid ajakohastamas ja liikmesriikidele oleme samuti üleskutse saatnud ja meil on tarvis siis nende digioskusi kirjaoskust eh, arendada, et neil oleks tagatud parem ligipääs tööturule. Euroopa eh, rahastus on ka väga oluline selle samba eh, tegevuste elluviimisel. inimestesse investeerimine tagab selle, et kõigil eurooplastel on äh, oskused, mida neil on tulevasel tööturul tarvis. komisjon on vastu just võtnud Euroopa Sotsiaalfond plussi siis osana mitmeaastasest äh, finantsraamistikust ja ja põhilised äh, poliitika äh, eesmärgid tulevad siis Euroopa sotsiaalõiguste äh, vallast ja võtame sinna arvesse siis ka Euroopa mm, poolaasta poliitika prioriteete, aga samal ajal on see investeerimispoliitika instrumendiks endiselt, kus on siis arvestatud inimeste erinevaid pädevusi ja oskusi, sealhulgas ka Äh, digioskusi komisjon teeb ettepaneku, et Euroopa Sotsiaalfond, äh, Fond Pluss äh, paneb paika siis teatud sihteesmärgid seoses siis nendega, kes siis kõige rohkem vajavad abi ja siis kümme protsenti vahenditest läks ka siis noortele. ja Äh, siin on äh, ka muud äh, komponendid, siis noorte töötuse fond, siis abi kõige raskemas olukorras inimestele, siis kolmandaks Euroopa sotsiaalse innovatsiooni ja investeerimise kava ja lõppkokkuvõttes on see instrument sidusam ja kohandub siis ähm, paremini muude instrumentidega nagu äh, globaliseerimise kohanemise fond ja nii edasi. Äh, Euroopa äh, Invest Europe ähm, programmi fokusseeritakse siis paremini seoses teatud ähm, poliitika valdkondadega, tagades siis parema majanduskasvu, vastupanuvõime kriisidele ja erinevad siseturu aspektid. me teeme eh, ettepaneku siis kahekordistada eh, siis kahelt eh, miljardilt neljale miljardile sotsiaalse sidususe vahendid, nii et praegu siis on kakskümmend kuus miljonit ja see peaks siis jõudma viiekümne kuueni lähiaastatel ja siia on kaasatud äh, muid partnereid äh, nagu äh, liikmesriikide asetused, kes siis saavad ka mm, omapoolset panust anda. ja siin on arvesse võetud siis ka sotsiaalset ettevõtlust, sotsiaalseid ettevõtteid ja sotsiaalsektori ähm, toetuse ähm, puhul saab siis ka segafinantseerimist äh, äh, kasutada. see lihtsustab ähm, praeguseid äh, reegleid, nii et väga oluline on just vastupanuvõime, kohanemisvõime, hariduse kvaliteet ja ametikoolitus, et edendada investeeringuid sotsiaalsesse taristusse, aitäh, suur tänu asepresident, ma arvan, et on väga oluline, et meil on niisugune proaktiivne lähenemine just seoses hariduse, koolituse ja pädevustega, see on meie jaoks endastki mõista siin komisjoni sees tähtsad. nüüd annan sõna koordinaatoritele ja esindajatele äh, kaheks minutiks. Welcome, Mr Vice President, thank you. härra Becker, tere tulemast, suur aitäh nende algatuste äh, eest komisjonis ja teie ähm, mm, suund on väga positiivne, endastki mõista, lugemine ja kirjutamine ähm, peavad saama täiendust, sest digioskuste äh, näol ähm, praeguses maailmas ja homsed muutused tegelikult on toimumas juba praegu ja digitaliseerimine, äh, robootika, äh, tehisintellekt äh, pakuvad Euroopale suurepäraseid võimalusi, aga ka väljakutseid. nii et kui tööturu tööhõivetingimused Euroopa Liidus äh, küll paranevad, siis liikmesriikide vahel on endiselt suuri erinevuses, näiteks äh, madal äh, mobiilsus või tööturu killustatus ja ka oskuste mittesobivus tööturu vajadustega ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid mida, mis seati siis kümme aastat tagasi, on, on just, nende puhul on just väga oluline Äh, tööturule kohandades. ja mul on nüüd kaks küsimust. kuidas komisjon kavatseb tagada selle, et liikmesriigid äh, taipavad, et on väga oluline reformida haridussüsteeme, et kohaneda kiirelt muutuva maailmaga ja teine küsimus, kuidas komisjon kavatseb lihtsustada Euroopa äh, töötajate pädevuste äh, arendamist, et siis äh, digiarengutega tööturul kaasas käia. aitäh, härra Pirinski, sotsiaaldemokraatide nimel, aitäh. suur tänu, asepresident, teie kohalviibimise ja ettekande eest, erinevalt minu kolleegist härra Beckerist leian ma, et see rõhuasetus ei ole ehm, päris äh, asjakohane just seoses äh, tehisintellektiga. Te äh, ütlesite, et me peaksime asju laiemalt vaatama. globaliseerumise ohjeldamise kohta te ütlesite, et väga oluline faktor siin on just tugev heaolu äh, Eh, riik ja tugev sotsiaalne Euroopa ja just peamine väljakutse siin on eh, investeeringud üldisemalt ja sotsiaalsed investeeringud täpsemalt. nii et eh, sotsiaalsed investeeringud on ilmselt väga olulised küsimused teie jaoks ja olekski võinud nendele rohkem keskenduda ja mulle tundub, et viimane sõltumatu mm, EFSI hindamine näitab meile, et parimal juhul on siis äh, jõutud äh, investeeringute parandamise eesmärgi saavutamiseni napilt. Äh, ja EFSI pluss, mida te mainisite tundub, sisaldab endas kuueprotsendilist vähenemist võrreldes varasema e, instrumendiga. ja kaks minutit on väga vähe, mul ei ole enam eriti aega, aga ma siiski kutsuksin teid üles Ähm, tegelema just ähm, põhiküsimustega nagu suurem ebavõrdsus, suurem äh, vaesus. ja mina näen põhiliselt seda, et äh, komisjon ei keskendu ähm, põhilisele, milleks on siis põhiprobleem ehk äh, ebavõrdsus. aitäh, proua McIntyre ECR-i nimel kaks minutit, jah, aitäh. Mm, see väga oluline oli see, mida te äsja ütlesite, on väga oluline keskenduda oskustele ja haridusele ja ettevõtlusele. ja me oleme hiljuti näinud, kuivõrd oluline on just inimestele kriitilist mõtlemist õpetada ja õpetame neid mõtlema seega ma tõesti toetan teie ettevõtmises siin. meil on kuskil äh, kaks miljonit täitmata töökohta Euroopa Liidus ja meil on seitsesada tuhat äh, just IKT äh, valdkonnas neid ja me ootame üheksakümmend ähm, protsenti siis kõrgelt kvalifitseeritud äh, töökohtade loomistes aastaks kaks tuhat kakskümmend, meil on tarvis rohkem õpipoisi, äh, õpet ja me peaksime just ettevõtlusega seotud oskusi arendama, et inimesed saaksid ise endale töökoha äh, luua ja neid oskusi tuleb õpetada juba koolis meil on palju näiteid selle kohta, kuidas inimesi on õpetatud ettevõtluse valdkonnas ja tänu sellele on siis noori ettevõtjaid äh, rohkem ja nad saavad ka ise töökohti luua, nii et minu küsimus on järgmine. mida komisjon teeb ähm, seoses algatustega just partnerluse edendamise valdkonnas äh, ettevõtete, ülikoolide, teadusrühmade vahel, et siis äh, parandada äh, ligipääsu IKT valdkonna töökohtadele ja teine asi veel, kas me saaksime äh, vaadata ka seda, mida äh, oleks võimalik ette võtta maapiirkondade tööhõives? töökohti on vähem seoses tehnoloogia arenguga ja minu piirkonnas näiteks äh, Ühendkuningriigis on äh, isegi rohkem äh, inimesi seal hõivatud kui paarsada aastat tagasi tänu just mitmekesistamisele. aitäh, Alde nimel ma ei näe siin kedagi, kuue äh, esindaja, palun aitäh, tere tulemast, härra Katainen Euroopa Parlamenti, suur tänu teie kõne eest, ma arvan, et me oleme kõik nõus siin sellega, et meil on tarvis väga palju äh, lisainvesteeringuid haridusvaldkonda ja me peame selles kõik äh, osalema, samas tuleb seda teha ausalt ja võrdselt. Mm. E, ja siin ei saa ka keskenduda mitte ainult äh, väheste oskustega inimesega, isegi advokaatide asemele võib astuda tehisintellekt. nii et ohvreid leiab ka mujal. noorte tööpuudus on väga oluline probleem ja paljud neist on ka väga äh, pika haridustee läbi, nii et komisjon rõhutab siin just äh, pensionireformi äh,, millega siis äh, tööiga tõuseb noorte äh, eest tuleb tõkkeid äh, vähendada, äh, kes tööturule on astumas, aga seoses palkadega on palju probleeme ja mul on ka küsimus, kas komisjon kavatseb oma ettepanekutes suundumust muuta, nii et selle asemel, et inimesi panna kauem töötama, kas me ei saaks tööd paremini inimeste vahel ära jagada. on palju uusi öö, masinaid, kes öö, töötavad, seega on rohkem, on tarvis teha vähem tööd, aga samas tuleks siis, võiks ju tööaega vähendada ja tööülesandeid paremini jagada. ja samas oleks tarvis öö, Äh, ka investeeringuid inimestesse, haiglatesse, koolidesse ja nii edasi. kas te ei arva, et te peaksite võib-olla veidi oma eesmärke muutma? roheliste näol ma ei näe siin kedagi, EFTD esindaja, palun. proua Äge, jah, aitäh. Äh, tahaksin lähtuda äh, siis ähm, riigipõhistest soovitustest Itaaliale komisjon on siis äh, näinud ähm, selliseid tagasihoidlikke äh, ettepanekuid seoses äh, tööturu ettepanekutega ja see on tõsi, meil on palju uut tüüpi töö, töö, töölepinguid ja seega on hulk inimesi, kellel ei olegi mingeid õigusi äh, tööturul ja seega ma leian, et väga oluline oleks äh, rakendada just äh, läbipaistvate töötingimuste direktiivi, et äh, ennetada töövaldkonnas toimuvaid muutusi. ja need uut tüüpi töökohad on juba praegu olemas meie ühiskondades. nii et praegu me peaksime reguleerima äh, seda kõike, ma mõtlen siin digiplatvorme ja igasuguseid äh, töölepinguid, nagu näiteks nulltunniga, äh, tunn, tunni töölepingud, mis minu arvates peaksid lihtsalt ära kaduma ja seega oleks tarvis seda kogu süsteemi muuta läbipaistvamaks ja võtta arvesse neid uusi arenguid ja viie tähe liikumisega, meie äh, tööhõiveminister äh, on juba ette näinud siis uue äh, määruse selles valdkonnas, et siis leevendada selle uue tööseaduse tagajärgi ja komisjon ütleb meile praegu, et pensionid valdkonnas on äh, puudusi, see ei ole piisavalt äh, harmoniseeritud ja see meie, meie valitsuse jaoks ongi väga oluline just selle pensionisüsteemi äh, tasakaalustada, mis tuleb äh, Fourniere reformist. ja kodanikupalga teatavasti kiitis parlament möödunud aastal heaks ja see on ka meie jaoks prioriteet ja ma sooviksin, et ähm, et liikmesriigid, kellel seda võimalust äh, veel ei ole, äh, saaksid seda äh, uuendust siiski ellu viia, tagades miinimumsissetuleku kõigile kodanikele. ja ma olen veendunud selles, et haridussüsteemi muutus on esmatähtis, mitte ainult äh, tööturu äh, olukorraga kohanemiseks, vaid tuleb ka äh, töötada välja sobiv toetuste süsteem siis nii koolitajatele kui ka koolituses osalejatele. seega oleks tarvis kohandada haridussüsteemi tööturu vajadustega. härra Mahta ENF fraktsiooni nimel, aitäh! aitäh, härra Katainen, asepresident, et tulite äh, kohtuma Euroopa rahvaste esindajatega ja äh, laulsite jälle sedasama äh, laulu seoses siis Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega ja ma, mulle tundub, et äh, teie näol on tegemist äh, jällegi kampaaniat tegeva mm, kandidaadiga, te vist olete ka järgmise aasta kandidaatide äh, hulgas, tundub, et mida vähem inimesed üldse ära teha suudavad, seda agaramalt komisjon neid värbab ja tuletan siin meelde härra Barroso juhtumit äh, seoses ähm, Portugali pankadega ja lõpuks vist jõuab Goldman Sachs ja härra Juncker äh, Luksemburgi ähm, maksuparadiisi minister äh, sai siis komisjoni presidendiks ja siis räägiti veel maksualasest solidaarsusest ja ähm, Belgia Äh, vastutav inimene, äh, äh, vastutav isik siis määrati Europoli juhiks, kes näitas täielikku küündimatust seoses terrorismiga ja Nokia puhul siis ka näeme, et kakskümmend viis tuhat inimest lasti lahti ja Prantsusmaal endises Alcatelis ka sajad töökohad kadusid nii et teie puhul näeme siis ka, et äh, endastki mõista andis siis äh, teie äh, käsutusse teemad nagu konkurentsivõime, tööhõive, nii edasi. Ähm, teatavasti Soomes on plaanis maahaiglate sulgemine, erastamine, sotsiaalsüsteemi lammutamine nii et äh, teil on, ma arvan, kõik võimalused, äh, et teid äh, valitaks, kuid vahepeal siiski toimuvad parlamendivalimised aastal kaks tuhat üheksateist ja meie rahvad saavad jälle uuesti oma seisukohti väljendada nende isikute suhtes, kes on suveräänseid rahvaid ainult alla surunud. aitäh! tuletaksin siiski meelde, et me äh, peame siin poliitilist äh, arutelu. Äh, vabandan, härra Martin, kõnelejad katkestatakse, teie kõneaeg on läbi. nüüd saab sõna asepresident vastuseks, palun. Thank you very much um,. First on Mr Pekkers uh, point. suur tänu suur tänu kõikide küsimuste ja märkuste eest. kuidas tagada, et reformid, mis aitaksid inimestel oma oskusi täiendada ja parandada nende kohanemisvõimet, et liikmesriigid need läbi viiksid. nagu ma ütlesin, sel aastal osana Euroopa poolaasta protsessist me pöörasime rohkem tähelepanu haridusele. see on olnud ka üks minu isiklikke missioone. ja ma arvan, et mitte ainult oskused, vaid ka alusharidus on oluline heaoluühiskonna jaoks tulevikus. see on tähtis ka sotsiaalse õigluse seisukohast. kui vaadata üksnes OECD PISA uuringut, siis võib märgata tohutuid erinevusi liikmesriikide vahel alushariduses ja see on vastuvõetamatu. ja mm, paljudes liikmesriikides minu arvates haridus ei ole aastaid olnud poliitiliseks prioriteediks, maanteed ja raudteed on olnud atraktiivsemad valimiste vaatenurgast kui inimkapitali investeeringud. ja see on olnud võimalik, sest elu on seni olnud üsna lihtne, aga elu on muutumas nüüd järjest keerukamaks. paljud meist pooldavad avatumat ühiskonda, avatumat ähm, maailma ja uus tehnoloogia muutab meie elu samuti ühelt poolt lihtsamaks, aga teiselt poolt ka muutlikumaks. ma isiklikult olen veendunud, et peame pöörama rohkem tähelepanu inimkapitaliga seotud küsimustele kui seni, sest muudatused, millega me ühiskonnas silmitsi oleme, nõuavad meilt seda. ja seetõttu ongi üks asi riigipõhised soovitused teiseks, me oleme äh, teenustega seoses struktuurireformi paika pannud ja see toimib hästi ja see peaks toimima veelgi paremini järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames. struktuurireformide tugiteenus äh, peaks olema tavapärane teenus liikmesriikidele ja see peaks aitama muuta struktuurireformide mainet. Neid on mitmetel põhjustel nähtud üsna negatiivselt, aga me tahame seda mainet muuta. kuna maailm meie ümber muutub, siis me peame reformima ka oma ühiskonda, tugevdama heaoluühiskonna aspekte ja nii edasi. ja seetõttu ongi struktuurireformid komisjoni jaoks tähtsamad kui kunagi varem samuti on meil nendes küsimustes pilootprojekt ja ka see tundub päris hästi toimivat. nii et see on üks moodus, kuidas seda vaadata. aga mis puudutab ähm, kvalifikatsiooni ja haridust, siis äh, meil on olemas tasuta teenus liikmesriikidele ja täiesti vabatahtlik. kui mõni liikmesriik soovib reformida oma haridussüsteemi, siis komisjon koos OECD-ga saab ühiselt moodustada vastava liikmesriigiga rakkerühma, et hinnata olemasoleva süsteemi tugevusi ja nõrkusi ja sellelt pinnalt anda soovitusi reformiks. Äh, seda äh, nõustamisteenust on pakutud juba kaks aastat, nii et kui see teile meeldib, võiks te seda sõnumit levitada. haridussüsteemide reformimisel võib tulemusi märgata juba suhteliselt äh, lühikese aja järel, näiteks Portugal ja Eesti reformisid oma haridussüsteemi ja juba praegu on võimalik näha sellest tulenevat kasu juba neli-viis aastat pärast reformi, nii et see tasub ennast ära kuidas komisjon äh, aitab kaasa täiskasvanute oskuste arendamisele? Äh, uute oskuste tegevuskava on pakkunud siin võimalusi, näiteks äh, digioskused. me ei leia, et ainult avalik sektor, vaid ka mm, erasektor saab pakkuda omalt poolt häid tavasid, näiteks see, mis äh, Belgias umbes aasta tagasi oli. seoses äh, haridusega, mida lastele pakuti, äh, Iirimaal võeti sihikule töötud ja samuti saavutati häid tulemusi. ja lõpetuseks investeeringud Euroopa struktuuriinvesteeringute fondi kaudu ja ka mujalt. härra Becker, ma olen arutanud mõnede haridusministritega liikmesriikidest neid küsimusi ja pakkunud välja neile, et nad peaksid kaaluma Erasmus pluss programmi kasutamist eriti õpetajate jaoks ja õpetajakoolituses osalejate jaoks, tulevaste õpetajate jaoks, kui näiteks riik X otsustab, et kümme või kakskümmend protsenti nendest, kes õpita-, õpivad õpetajaks, kasutaksid Erasmus plussi ja mingi X arv äh, olemasolevaid õpetajaid kasutatakse Erasmus plussi, siis äh, te võite kujutada ette, mida see tähendaks sotsiaalkapitali osas see ei tähenda, et alati peaks õppima mõne teise riigi haridussüsteemist midagi, aga ühiskonnad on muutumas järjest rahvusvahelisemaks ja seetõttu on väga tähtis, et ka õpetajad oleksid kursis arengutega. ja Erasmus pluss seetõttu ongi kasulik, eriti järgmise MFF-i raames, kus seal on tunduvalt rohkem raha, seda saaks kasutada äh, õpetajate ja õpetajate koolituses osalejate jaoks siis küsimus, mis puudutas ebavõrdsust ja vaesust, te ilmselt teate paremini kui mina, et äh, paljud äh, sotsiaalpoliitika meetmed on liikmesriikide kätes, aga ka Euroopa Liit saab siiski päris palju ära teha, eriti kui suunata investeeringud sotsiaaltaristule. me tahame välja vahetada EFSI rohkem poliitik-, Kreekale suunatud äh, rahastuga. saab olema rohkem investeerimisvõimalusi, jätkusuutlik infrastruktuur, teadusuuringud ja arendustegevus. EFSI oli nii-öelda nõudlusest ajendatud fond. see uus fond saab olema rohkem poliitikas suunatud, see on muidugi nõudlusepõhine selles mõttes, et keegi peab olema huvitatud sotsiaalpoolde investeerimisest, aga me, need garantiid on suunatud rohkem poliitika eesmärkidele kui EPS-i puhul. kui parlament meie ettepanekut just ei muuda, siis meie eesmärk on kahekordistada praegu sotsiaalinfrastruktuurile ja oskuste infrastruktuurile suunatud raha kahelt miljardilt neljale ja reaalinvesteeringud äh, samuti kasvavad kahekümnelt viielt miljardilt oluliselt. siis õpipoisi võimalused, see on väga kasulik ja liikmesriigid peaksid seda sagedamini kasutama, see on üks dünaamilisemaid võimalusi kutsekoolituse korraldamiseks kiiresti muutuvas maailmas ja ettevõtlusoskused on samuti tähtsad mõnedes riikides või mõnedes ühiskondades on äh, ettevõtjaks olemist peetud nii-öelda äh, teiseks mm, alternatiiviks, mida teha, et kui midagi muud välja ei tule, siis võib ettevõtjaks hakata. aga äh, inimeste eesmärk on, et neil oleks töökoht, millel on mõte ja ettevõtjaks hakkamine tegelikult mõnikord just viis, kuidas teha midagi tähenduslikku, mõttekat. see tähendab, et ma saan korraldada oma tahet sel moel, et ma teen midagi, mida ma, mis tõesti minu jaoks on tähtis. ettevõtlus peaks olema integreeritud ka meie õppekavadesse paremini, kui seda praegu on tehtud digioskused ja tööhõive koalitsioonid, see on üks võimalusi, kuidas erasektor, sotsiaalpartnerid ja avalik sektor omavahel kokku viia. nii, et inimesed saaksid paremaid võimalusi oma oskuste täiendamiseks. kuna vajaminevad oskused muutuvad, siis me ei saa loota, et vaid avaliku hariduse pakkumisega tegelevad institutsioonid saaksid siin kõike omalt poolt ära teha, seetõttu on väga tähtis kaasata ka erasektorit ja ka teisi huvipooli. maapiirkonnad mina näen maapiirkondade tulevikku helgemana kui praegu. Need paljud uued vahendid võimaldavad ka paremat juurdepääsu ehk tulevikus enam ei ole nii oluline, mitu kilomeetrit on linna ja mingi koha vahel maal. kuna juurdepääsetavus paraneb, siis tuleb tagada, et äh, ka kõik need maapiirkonnad oleksid meie investeeringute sihtmärgiks, et näiteks digivõimalused, mida me pakume. tööjaotus, kuna töö olemus muutub, siis äh, ma olen kindel, et äh, muutub ka tööjaotus tuleks lihtsalt tagada, et töötingimused oleksid õiglased. ma ei usu, et oleks eriti mõtet selles, et äh, avalik sektor hakkaks äh, jagama olemasolevaid töökohti väiksemateks äh, osadeks, et rohkem inimesi saaks tööd. me peame vaatama pigem oma sotsiaalpoliitika ja sotsiaalkindlustuse süsteeme kriitilise pilguga et välja selgitada, kas nad võimaldavad omavahel kombineerida näiteks äh, ajutisi töökohti kui praegu. meie sotsiaalkindlustussüsteem on loodud ajal, kus kõikidel oli põhimõtteliselt töö, nad läksid kell kaheksa või üheksa hommikul tööle ja kell neli või viis õhtupoolikul tulid töölt tagasi. ja sellist sotsiaalkindlustussüsteemi oli üsna lihtne luua sellises monoliitses maailmas, aga nüüd on asjad muutunud ja me peame vaatama, kuidas kohandada sotsiaalkindlustussüsteeme ka muutuva reaalsusega. mõnikord on tarvis seadusi, mõnikord ähm, sotsiaalpartnerid on need, kes äh, peavad läbirääkimisi lahenduste üle. ja viimane küsimus äh, see ei puudutanud küll niivõrd tänast teemat, aga ma võtsin selle teadmiseks, mida kõneleja tahtis mulle öelda, aitäh. tänan, kaks sõnasoovi. aga lubage mul seoses teemadega, mille tõstatasite, märkida ka, et, et haridus ja ja info on, on ja teavitamine on väga oluline praegu. ning äh, kui ma vaatan neid äh, uuringuid, mis on koostatud eri liikmesriikide kohta ning äh, vaada-, vaatame nende noorte erinevat taset, kes lõpetavad haridusasutuse või, või langevad sealt välja näiteks ilma diplomita ja ilma oskusteta, siis äh, siis just, just nende viimaste puhul tuleks, oleks kõige parem äh, meie rõhuasetus neile panna, et vältida nende olukorra hilisemat halvenemist elus. Sofia Ribeiro. Eh, aitäh. austatud volinik, kuulasin teie sissejuhatavat sõnavõttu investeeringutest, haridusest Äh, töö väärtustamisest, õpetajate töö väärtustusest, väärtustamisest ning äh, elukestvast õppest, äh, digitaliseerimisest, robootikast ja kõigist nendest teistest probleemidest, mis meie ees seisavad. see tähendab, et meil kõik, kõik need, kõigi nende jaoks on oluline, et meil oleksid head õpetajad, aga selleks omakorda on vaja, et meil oleks poliitika, mis, mis toob õpetajad koolidesse ja nii seda, seda toimuda ei saa, kui palgad vähenevad kui ei arvestata tehtavat tööd, kui ei arvestata staaži. nii et meil on selleks, et saada head õpetajad koolidesse, on vaja garantiisid, on vaja tagatisi. ainult nii on võimalik meie teadmisi parimal võimalusel ära kasutada ning äh, edasi anda õpilastele. ning äh, loomulikult on siin vaja ka äh, CFP-st vajalikke investeeringuid arvestades äh, jooksevkulusid ja püsikulusid ja ähm, võttes sotsiaalfondi, arvestades se-, seda, et sotsiaalfondist neid kulusid kaetakse vähem ning arvestades seda, et on vaja tähelepanu pöörata äh, ebasoodsas olukorras piirkondadele, siis ei saa ju vähendada neil viie protsendi võrra sotsiaalfondi eraldisi. Brexitit arvestades tuleks jagada need ähm, vähe, vähenevad summad äh, eelarve eri valdkondadele ja seda on üritatud teha, aga osad riigid on kaotanud praegu rohkem, kui me vaatame Portugali, Portugali näitajad on tegelikult paranenud. kaks tuhat kolmteist olime peaaegu pankrotis. ja siis astud, astus riik, astusid kõik inimesed väga olulisi samme, tegid jõupingutusi ja praegu Euroopa Komisjon ei toeta Portugali. ja see tekitab äh, keerulise olukorra majanduslikku ja sotsiaalset olukorda tuleb arvestada vähem soodsates piirkondades, sest vastasel juhul ebasümmeetria suureneb Euroopa Liidus. härra Prinski. aitäh, härra esimees ja aitäh härra Kadainendile vastuste eest, mis puudutavad sotsiaalinvesteeringuid. Te märkisite õigesti, et sotsiaalpoliitika on liikmesriikide vastutusala ja Euroopa Liidu ülesanne on suunata, motiveerida äh, oluliste sotsiaalsete eesmärkide saavutamist, aga liikmesriikide vastutusest rääkides te olete ka ise varem maininud, et haridussüsteem, sotsiaalvaldkond äh,, on need, mis on kannatanud kõige rohkem kärpemeetmete all. ja nagu te ise mainisite, et oli nii-öelda fotogeenilisem variant ehitada pigem raudteid ja maanteesid. ja äh, uue samba raames on pööratud rohkem tähelepanu sotsiaalküsimustele kas te leiate, et äh, see osa peaks sotsiaal-, mm, punktitabel peaks äh, hõlmama rohkem aspekte, et pöörata tähelepanu ka sissetulekute ebavõrdsuses ja näidata, et iga riik eelarve kujundamisel peaks äh, olema teadlik, et just nende ebavõrdsustega tuleb tegeleda. paljudes liikmesriikides, näiteks Bulgaarias, see lõhe veelgi kasvab. see on juba üks kõrgemaid Euroopa Liidus. ja ei saa unustada, et Bulgaarial on väga palju teha teistele riikidele järelejõudmisega Euroopa Liidus. sotsiaalinvesteeringute küsimus Euroopa Liidus Te mainisite teatud muudatusi ja see, et äh, kaks pluss äh, neli miljardit peaks kasutama veel omakorda kakskümmend viis, kakskümmend kuus miljardit investeeringuid, aga leitakse, et puudu on umbes sada kuni sada viiskümmend miljardit investeeringuid sotsiaalvaldkonnas igal aastal ja see teeks mitu triljonit aastani kaks tuhat kolmkümmend, mida on vaja. nii et me oleme vaid poolel teel selle lõhe ületamisega, kui me tahame aga mm, kuristikust üle hüpata ja me seame eesmärgiks vaid poole selle vahemaa läbimise, siis me kukume lihtsalt sinna sisse. EFSi kogemusest mm, me teame, või mul jäi eelmises sõnavõtus mainimata tohutu geograafiline ebatasakaal investeeringutes. ma küll tean jah põhjendusi, et äh, suhteline äh, SKT, vastava riigi suurus, aga mis iganes põhjendused, äh, tulemus jääb tulemuseks, ebavõrdsus jääb ebavõrdsuseks, kannatavad maa piirkonnad, proua McIntyre eriti mainis seda. ja seetõttu ma arvan, et kui komisjon tõesti soovib midagi saavutada, siis äh, on tarvis äh, vägagi suurt pingutust tulla tagasi ühtekuuluvuspoliitika juurde ja eriti sotsiaalne ühtekuuluvus uuesti tugevalt tagasi tuua. ja siis struktuurireformide tugiprogramm mida te ka mainisite. struktuurireformid, kui neid traditsiooniliselt mainitakse, siis on need seotud konkurentsitakistuste kõrvaldamisega, paindlik tööturg ja nii edasi ja nii edasi. meie komisjon võttis vastu kuu alguses arvamuse ja raporti, mis puudutas struktuurireformide tugiprogrammi ja me märkisime, et struktuurireformid peaksid hõlmama investeeringuid haridusse, sotsiaalvaldkonda, elamumajandusse. jah, ma vägagi tervitan seda, et teie kehakeel kinnitab, et te nõustute sellega, mida ma ütlen. ja ma tahaksin, et te vägagi tugevalt edendaksite neid aspekte, sest see on tõesti asi, mis aitaks liikmesriikides midagi muuta Sofias veebruaris sel aastal oli konverents, kus äh, olid tugevalt esindatud ka Euroopa Liidu institutsioonid ja moto oli, et äh, investeerime inimestesse, see on tee tulevikku ja järgigem siis seda põhimõtet. aitäh, härra asepresident, saate veel viimast korda sõna, et vastata neile küsimustele. proua Ribeiro mainis et peaksid olema stiimulid õpetajatele, äh, te mainisite palku, palk on loomulikult oluline osa, et luua motivatsiooni selleks, kes tahab õpetajaks saada, et äh, kas need on tõesti kõige pühendunumad inimesed äh, või kuidagi teistmoodi ma seostaksin sellega härra Prinski kommentaariga, mis puudutab äh, struktuurireforme sotsiaalsektoris, sealhulgas haridus. ja ma tooksin vaid näite oma riigist. ma pean ka nentima, et olin natuke üllatunud, kui nägin statistikat, et Soome kasutab vähem kui OECD keskmine haridusinvesteeringuteks, aga tulemused on endiselt väga head. nii et raha ei ole sugugi ainuke asi, mis selgitab tulemusi. ma, ma ei taha öelda, et õpetajad ei peaks korralikku palka saama. tegelikult ega Soomes ka õpetajate äh, palgad ei ole väga head, ma parem midagi täpsemat ei ütle siin, aga ühesõnaga need ei ole väga kõrged. aga ilmselt haridussüsteemis äh, on midagi muud, mis muudab selle elukutse atraktiivseks ja ka tunnustatuks. suhted perekondade ja õpetajate vahel näiteks on äärmiselt olulised. ja kui lubate, siis ma räägiksin ühe loo, ma olin rahandusminister, ei, tegelikult peaminister olin tol ajal ja minu tütar läks kooli, ta oli kuueaastane ja ühel oma esimestest koolipäevadest äh, olin pressikonverentsil koos valitsusega, see oli august, äh, meil oli eelarve ettepanek ja ma nägin, et õpetaja helistab mulle. ja ma ütlesin asepeaministrile, et äh, võta vasta sellele küsimusele, mul on telefonikõne. ja siis ma mõtlesin, et midagi on juhtunud, et õpetaja mulle helistab, aga ta tahtis minuga arutada lihtsalt tavapäraseid kooliasju nii et see on täiesti normaalne, õpetajad ja vanemad suhtlevad omavahel ja see on vaid üks näide sellest, et äh, me peame tõesti pöörama tähelepanu struktuurireformidele haridussüsteemis, kõik ei sõltu rahast. Äh, äh, mõnikord piisab ka sellest, et olemasolevaid ressursse paremini kasutada, muuta näiteks õpetaja elukutse atraktiivsemaks struktuurireformide tugiteenus, mis meil praegu on, peaks olema suunatud just sellistele struktuurireformidele. Äh, Portugal äh, on ka hea näide, nagu ma ütlesin, tulemused vähemalt OECD statistika kohaselt tänu reformidele on muutunud oluliselt paremaks. Äh, jah, ühtekuuluvusfondide maht väheneb, aga sellele vaatamata äh, sotsiaalfond on üsna oluline, sada üks miljardit, ähm, samuti investeerimispoliitikate mõju on poole suurem kui praegu, mõned riigid küll kaotavad, sest majanduslik olukord on paranenud, mis on äh, ka hea uudis, aga ka seetõttu, et äh, ühtekuuluvusfondi ettepanekute üldine maksimum on madalam ja äh, investeeringute lünk, et äh, meil oleks vaja sada, sada viiskümmend miljardit viiekümne miljardi asemel. Äh, jah, me julgustame liikmesriike tegema ka endast oleneva, et raha ei tuleks ainult Euroopa Liidu eelarvest. ja lõpetuseks EFSI geograafiline tasakaalustamatus. kõige realistlikum moodus küsimust vaadata on EFSI investeeringud SKT kohta. see näitab, kui palju on riigil õnnestunud kasutada EFSit, arvestades oma majanduse mahtu. suurim EFSi kasutaja SKT kohta on Kreeka, järgneb äh, Eest-, Läti, Bulgaaria, Portugal, Hispaania ja kuues on Soome. Need viis esimest lähevad õiges suunas. see on kõige paremini hoitud saladus, keegi ei tea seda, et see nii on ja aitäh, et te selle küsimuse esitasite. nii et EPS-i, kuigi see on nii-öelda nõudlusepõhine rahastu, on see saavutanud täpselt seda, mida me oleme soovinud, nimelt tegeleb turutõrkega ja aitab VKE-sid, aga ka teisi projekte. Te leiate veebilehelt kõik need üksikasjad EFSi kohta. nii et suur tänu, see oli tõesti väga huvitav ja kasulik arutelu. En tous les cas, c'est nous qui vous remercions de täname teid eh, võimu, selle, selle eest, et siia tulite, olite nõus korraldama, osaleda, osalema selles arutelus. ja see on oluline loomulikult ka meile. ja jätkame peagi meie, meie struktureeritud dialoogi vormis arutelu teie kogu komisjoni esindajaga. viimane punkt päevakorras täna hommikuks on natuke eriline punkt sest eh, ei puuduta mingit raportit või arvamust ega dokumenti, millega oleks seotud muudatusettepanekud. aga meie viimasel istungil, tööhõivekomisjoni istungil, mitu liiget võtsid sõna teemal konflikt Euroopa Parlamendis, töötüli tõlkide ja parlamendi juhtkonna vahel ning koordinaatorid Strasbourgi nädalal kogunesid ja arutasid seda küsimust ning leidsid, et me peaksime eraldama natuke aega meie komisjonis vahetamaks mõtteid tõlkide esindajatega sellel teemal ning eraldati selleks pool tundi, mis eraldatakse kaheks osaks, viisteist minutit ja viisteist minutit ning antakse siis sõna veerand tunniks tõlkide esindajatele ja veerand tundi jääb meil sõnavõttudeks, eriti koordinaatorite sõnavõttudeks konkreetsemalt. tahaksin tänada tõlke kõigepealt selle töö eest, mida nad teevad, see on töö, mis on väga oluline meie jaoks, isegi arvestad-, hoolimata sellest, et praegu on tekkinud töötüli, aga väga hea, et nad, nad said siia tulla seletamaks, millest see töötüli on tekkinud, missugused on nende nõudmised. ei ole loomulikult Euroopa Parlamendi ja meie äh, saadikute öelda, kuidas tuleks läbi viia kollektiivläbirääkimisi mingis asutuses või äh, või institutsioonis, nagu seda on Euroopa Parlament, aga siiski on oluline, et äh, asutuses, mis rõhutab sotsiaalseid dialoogi ja kokkuleppeid, et need asjad toimiksid ja toimiksid nii, nagu nad peavad, nii et äh, viieteistkümneks minutiks saavad sõna kolm ähm, äh, tõlkide esindajat Roberto Aquino, proua Astrid Knok ja Anna Vivas-Paju, vabandust, kui ma neid nimesid õigesti ei, ei häälda, aga mul ei ole teie keelealaseid teadmisi. nii et eh, te jaga, jagate selle kõneaja ilmselt ise omavahel ära, selle viisteist minutit. suur tänu selle võimaluse eest eh, siin eh, sõna võtta, et nii lühikese etteteatamise ajaga saime siia kõnelema tulla. me kõneleme mm, edaspidi inglise keeles. Main point that I would like to peamine asi, mida tahaksin rõhutada, on see, et tõlgid on, on niisugune eris, erikategooria meie personali hulgas ning seetõttu on meil ka eraldi töötingimused. miks see nii on? nagu meditsiinilised uuringud on kindlaks teinud, on tõlkide töö seotud eriti kõrge stressitasemega. tõlgid peavad keskenduma äh, väga tugevalt, peavad kuulama äh,, mõttes tõlkima ning äh, selle edasi andma eri keeltes. ning äh, tõlgid ei kontrolli, mis tempoga nad peavad töötama, selle paneb paika kõneleja. Äh, tõlgid peavad lihtsalt leppima sellega, kui kiiresti kõneleja räägib ning erinevalt teistest äh, parlamendi töötajatest ei ole meil oma tööruume, me, me töötame tõlkekabiinides, seal, kus vaja Eh, lisaks täiendavate probleemidena võib rõhutada, et eh, parlamendiliikmetel on sageli vähe kõneaega, mis tähendab, et nad loevad oma kõned ette ja need on väga tihedad, kui me vaatame, mitu sõna minutis öeldakse. Eh, ja võrdleme seda tavalise kõne kiirusega sõna, sõnu minutis, siis Euroopa Parlamendis räägitakse märksa kiiremini. nii et taaskord asi, millega tõlgid peavad leppima, lisaks Eh, on meil järjest rohkem tehnilise sisuga kuulamisi ja kohtumisi, milleks tõlgid peavad ette valmistuma. uued töötingimused, mis kehtestati eelmise aasta augustis, ei jäta lihtsalt piisavalt ettevalmistusaega. ning seetõttu satub ohtu teenuse kvaliteet. Eh, täiendava stressi allikaks on samuti ka fakt, et eh, sageli toimub kohtumiste voogedastamine, see tähendab, et kohtumisi jälgivad paljud inimesed eh, lisaks neile, kes saalis istuvad. ning eh, oma töökorralduses on meil väga vähe kaasa rääkida ja sageli muudetakse meie töökava viimasel hetkel ja me peame lihtsalt olema väga paindlikud. miks me praegu siis protesteerime? me oleme väga rahumeelne töötajate kategooria, oleme olnud eh, paindlikud juba aastakümneid, aga nüüd protesteerime eri põhjuste kokkulangemise tõttu. esiteks õiguslikud kaalutlused. uued töötingimused kehtestati ühepoolselt, mis rikub tervet rida norme. esiteks ülevaatamise klausel eelmistes töötingimustes, mis nõudis uute töötingimuste kehtestamisel kokkulepet tõlkidega. edasi personali eeskiri, mis sisaldab sätet, mis kehtestab konsulteerimiskohustuse personalikomisjoniga ja niisugust konsulteerimist toimunud ei ole. lisaks veel üks konkreetne punkt, mis on uutes töötingimustes, mis on selgelt vastuolus äh, tööaja direktiiviga. Äh, see puudutab päevast puhkeaega ning äh, samuti on rikutud ka vabakutseliste kolleegide Euroopa institutsioonide vahelist lepet, sest rikutakse võrdse kohtlemise põhimõtet vabakutseliste ja Äh, koosseisuliste äh, tõlkide vahel. samuti ei ole toimunud ka sisulist sotsiaalset dialoogi ning seetõttu ongi praegu ametiühingud kahekümne kaheksandal mail esitanud streigiteate. mingit kohtumist pärast selle teate esitamist Euroopa Parlamendi juhtkonnaga toimunud ei ole, milles oleks üritatud leida rahumeelne lahendus töötülile nõndanimetatud äh, konsulteerimine, mis on toimunud peasekretäri ja parlamendi juhtkonna ühelt poolt ja personalikomitee ja ametiühingute vahel teiselt poolt, mis pidi lõppema aastal kaks tuhat seitseteist, ei ole andnud mingeid tulemusi. see on olnud väga pikk protsess, aga viljatu. Äh, mingem nüüd äh, korraks natuke tagasi ja vaadake, vaadake, missugused olid probleemid sotsiaalses dialoogis enne streigiteate esitamist. parlamendi juhtkond kaks korda ühelt poolt katkestas läbirääkimised tõlkidega töötingimuste teemal. tõlgid olid valmis jätkama neid läbirääkimisi, et jõuda ühisele seisukohale. parlamendi juhtkonda eesmärgid muutusid kogu aeg, et sisuliselt nagu väravad kogu aeg liigutati, lisati täiendavaid nõudmisi läbirääkimistesse. ei olnud läbipaistvust, ei tõlgid ega personalikomisjon ei saanud enda käsutusse DG Linki statistikat ega muid andmeid, et uurida, kui põhjendatud olid juhtkonna äh, nõudmised töötingimuste muutmiseks. ning ka äh, olukorra kirjeldust on esitatud kallutatult, iseäranis juhatuse poolt juunis Strasbourgis, kus äh, räägiti nii-öelda ära loo ainult üks pool ja olulist infot ei avaldatud äh, täielikult, nii et tekkis niisugune kallutatud pilt. nagu te näete, on paljude kabiinide akendel Äh, akendele kleebitud lehed. kolleege on sundkohustatud töötama ilma võimaluseta kasutada streigiõigust, Strasbourgis oli see umbes kuuskümmend protsenti ühel päeval kõigist tõlkidest, äh, diskrimineerivat sundkohustamist kasutatakse ka sel nädalal, paljud kolleegid, kes praegu kabiinides istuvad, on samuti sundkohustatud ilma võimaluseta kasutada streigiõigust ja teised töötavad nendega solidaarsusest ning kolmandaks, sisulises osas protesteerime seetõttu, et et ei ole päri nende töötingimuste sisuga, mis on kehtestatud. me tahame, et meil oleks võimalus tagada kõrge kvaliteediga teenus ja samas äh, säilitada eraelu ja tööelu tasakaal. ma ei hakka praegu üksikasjalikult rääkima sellest, aga mm, piirdume sellega, et ma ütlen, et ähm, tundide arv, kui palju, mis me veedame praegu kabiinis, on suurem kui ÜRO tõlkidel seal on kuus tundi äh, ÜRO-s ja keeli on ainult veerand nendest, mida meie katame siin Euroopa Parlamendis ning äh, palju tööd tuleb teha väljaspool tavapärast tööaega. samuti tuleb arvestada, et tõlgid peavad olema kättesaadavad väga pikkade tööpäevade vältel ja teinekord on, on see kaksteist tundi või rohkem ning ning äh, seda niisugust nõnda valvel olemise aega ei ole arvestatud selles statistikas, mis teile esitati. ning kõik see tekitab äh, vääriti mõistmise, mis, äh, kus öeldakse, et me töötame ainult siis, kui me istume kabiinis, aga see on jäämäe veepealne asi. nagu kui ma ütleksin, et kui Euroopa Parlamendi liikmed töötavad ainult siis, kui nad on koosolekul, nagu see töö, mida, mida te teete, kui te loete dokumente, kohtute inimestega, töötate oma büroos, ei loeks nii et äh, see jäämäe veepealne osa on ainult kolmandik meie tööst, kaks kolmandikku on veealune osa, aga see kaks kolmandikku on vajalik selleks, et tagada kõrge tasa, ta kvaliteediga teenus, mida teie ju meilt oodate, ootate ja mis on vajalik selleks, et kogu süsteem toimiks. Äh, kuna meil aega palju ei ole, siis ma üksikasjadesse ei lasku, aga aga siin on mitu äh, mitu põhjendust sellele, miks Euro-, parlamendi juhtkonna esitatud statistika ei pea paika. järgmine slaid näitab kujundlikult seda, mida me teeme, see on nüüd tüüpiline ühe kolleegi töökava, paremal pool näete Eh, igapäevast, eh, igapäevaseid tööülesandeid sellel kolleegil ei vedanud, sellepärast et eh, tegemist on naiskolleegiga, tal on kolm väga tehnilist komisjoni pluss triloog samal nädalal kõik ja, ja see, see tähendab päris märkimisväärset ettevalmistusaega ning ainus asi, mis läheb arvesse statistikas, ometi on kakskümmend neli tundi töökabiinis, kõik muu mm, töökeeltega ettevalmistamine ja nii edasi ei loe ning sel sel nädalal tuleb kolleegil ette valmistada kolmkümmend viis kuni nelikümmend punkti erikomisjonide päevakordades eh, sisalduvaid teemasid. no siin on öeldud, et tõlgid ei soovi muutusi. et nad tahavad jätkata töötamist nii, nagu nad seni on teinud. see ei pea paika, absoluutselt, nagu te näete. aastast kaks tuhat kaks oleme me kaotanud kaheksakümmend üks äh, koosseisulise tõlgi kohta kolmesaja viiekümnelt kahesaja kuuekümne ühele on vähenenud see see tõlkide arv, kes me, kes on meil koosseisulised. ja ometi katame me rohkem keeli. E, täiendavad säästud oleks võimalik tagada ka arvestades tõlkide vastuettepanekut töötingimuste osas, mis jätaksid parlamendi korraldus, tõlkekorraldusele vabamad käed ja arvestaksid muutunud olukorda ja tõlgid on nendega algusest peale nõus olnud. et oleks võimalik e, lõuna ajal määrata tõlke koosolekutele, ilma et tuleks palgata täiendavaid tõlke ning äh, samuti tuleb arvestada seda, et tõlgid õpivad uusi keeli juurde. meil on juba keskmiselt väga kõrge arv keeli, paljudel kolleegidel on kuus või seitse töökeelt ja, ja ja inimesed õpivad neid juurde, kõik see võtab aega ja nõuab pühendumust. nii et kokkuvõttes oleme teinud juba terve rea järeleandmisi selleks, et parlamendile vastu tulla. paraku parlamendi juhtkond ei ole omalt poolt valmis olnud äh, meile vastu tulema. Nad ei, ei ole meie nõudmistele, neid meie nõudmistega arvestanud, nii et nad tahavad äh, saada oma tahtmise ja meie nõudmistele vastu tulla ei taha. Nad on vähendanud koosseisuliste tõlkide arvu, nad tahavad vähendada kulusid äh, vabakutseliste kolleegide palkamisele ja nad tahavad, et äh, tagatav teenus kataks järjest suurema arvu koosolekuid ja see on nagu ringi kvadratuur seda, seda ei saa niimoodi, see, seda ei saa lahendada läbi selle, et lihtsalt tõlkide tööaega muudetakse nii, nagu juhtkond on seda teinud. mis siis on toimunud, septembrist kaks tuhat seitseteist on on parlamendis rakendatud niisugust nõnda pehmet versiooni või äh, leebemat versiooni uutest kehtestatud töötingimustest, mis äh, suuresti vastab tõlkide ettepanekule, mis esitati läbirääkimiste käigus, nii et kompromiss tegelikult paistab, kui sellest lähtuma hakata ja see äh, kodifitseerida. et ideaalis oleks meil loomulikult hea meel, kui äh, lepitaks lahenduses kokku juba enne suvevaheaja algust, see asi on kestnud liiga kaua. me oleme valmis täiendavaid järeleandmisi tegema. näiteks äh, maikuu miniplenaaria ajal Brüs-, siin Brüsselis näitasime, et oleme valmis ka ka rohkem vastu tulema, kui töötingimustes kirjas, kui, kui olukord seda nõuab ja see on alati nii olnud. ja me, me ei nõua rohkem raha. see, me saame sama palju palka nagu teised parlamenditöötajad, me tahame lihtsalt, et meil oleks töötingimused, mis võimaldavad meil oma tööd teha ja võimaldaksid meil säilitada ka tasakaalu töö ja eraelu vahel Euh, tänan selle esitluse eest, mis äh, oli väga hariv. Äh, olgugi, et selleks jäi väga vähe aega. nüüd annan sõna kolleegidele maksimaalselt kaheks minutiks, et äh, soovijad saaksid sõna võtta, kõigepealt Rahvapartei poolt, vabandust. ai, ma, ma sain aru, et te lõpetasite. ei, vabandust, härra president härra esimees, ma, ma räägiksin ka vabakutseliste tõlkide seisukohast. aga siis palun tehke võimalikult lühidalt. sest et väga oluline on, et te kuulaksite ka, mis meie kolleegidel öelda on, aitäh, teen lühidalt. austatud daamid ja härrad. Roberto rääkis töötingimustest üldiselt juba ära ja tegi seda väga hästi, ma tahaksin aga puudutada vabakutseliste tõlkide seisukohta. kui räägitakse töötingimustest, mõeldakse sageli ainult koosseisulistele äh, tõlkidele, neid on kakssada kuuskümmend üheksa, nagu me kuulsime aga äh, iga päev, iga, iga aasta palkab äh, Euroopa Parlament kokku umbes tuhat viissada ko-, koosseisuvälist tõlki ning töötingimused puudutavad ka neid, enamuses on tegemist vabakutselistega, rahvusvahelise Tõlkide Liidu liikmetega sageli, kes on väga kõrgelt kvalifitseeritud, on pidanud sooritama keerulised eksamid ning ning katavad Euroopa Liidu ametlikud keeled ja sageli veel täiendavad keeled, on valmis töötama väga paindlikult, arvestades parlamendi nõudmisi meid esindab AIC, Rahvusvaheline Tõlkide Liit. ja juba aastal tuhat seitsekümmend sõlmis Euroopa Liit eh, läbi oma institutsioonide kokkuleppe vabakutseliste tõlkide töö kohta AIG-iga ning põhimõte selles on eh, võrdne kohtlemine koosseisuliste tõlkidega, seda on aga nüüd rikutud. Nende ühepoolselt kehtestatud töötingimustega sellepärast et vabakutselistele on kehtestatud erandid, era-, eriti mis puudutab äh, hilistel töötundidel äh, tehtavat tööd või, või kurnavaid reise. ei arvestata näiteks puhkeaja jooksul seda, et et leping on ju vabakutselisena ainult kolmeks päevaks ja sedagi mitte iga, igal nädalal seetõttu võib öelda, et ei arvestata vabakutseliste töötamise erisusi. lisaks on Euroopa institutsioonidel suur kaal äh, tõlke pakkuja turul. ja Euroopa Parlamendis kehtivad tingimused hakkavad mõjutama tingimusi turul laiemalt. no me saame aru, et soovitakse vähendada kulusid ja selle tulemuseks võib tekkida olukord, kus meil töö väheneb. praegu on juba näha, et lühiajaliste lepingute arv on suurenenud ja see vähendab võimalust ette valmistuda ja suurendab survet ning mõjutab lõpuks teenuse kvaliteeti ning ei võimalda väärikaid töötingimusi vabakutselistele tõlkidele. vabakutselisi tõlke koheldakse järjest halvemini seetõttu. ja nagu ma juba ütlesin, see, mis siin toimub, hakkab mõjutama ka eraturgu, kus tingimused samuti kus, kus sisuliselt tõlgid peavad ise oma tingimuste üle läbi rääkima ja kui hakatakse lähtuma Euroopa Parlamendis kehtivatest tingimustest, siis halvenevad tõlkide tingimused ka eraturul nii et äh, seetõttu on väga oluline, missugused tulemused saavad olema läbirääkimistel parlamendi juhtkonnaga, aitäh! aitäh, kõigepealt saab sõna, saavad sõna fraktsioonide esindajad, Rahvapartei kõigepealt, George Buck, palun, kaks minutit maksimaalselt. aitäh, Claude! ma ei tahaks äh, rääkida praegu nendest põhilistest nõudmistest ega erialateadmistest, oleme kõik sellega kursis e, eri komisjonide liikmetena. ja hindame seda väga, e, seda tööd, mida igapäevaselt tehakse. ning ei tahaks samuti rääkida asja sisust, sest see on väga spetsiifiline ning eh, küsimus, millega peaksid eh, tegelema ametiühingud. et, eh, et see asi tuleks lahendada sotsiaaldialoogis ning minu jaoks ongi kõige kahetsusväärsem see, et meil parlamendis, kus me armastame väga näpuga näidata teistele ettevõtjatele kes ei osale sotsiaaldialoogis näiteks meie arvates ja, ja samas parlamendis ei suuda me kuudepikkuse protsessi vältel sotsiaalse dialoogi pidada. ning tõlkide esindaja, nagu tõlkide esindaja ütles, sisuliselt lahendus ei ole ju kaugel et mõistlikult dialoogi pidades oleks võimalik see asi lahendada juba enne suvevaheaja algust. me ei saa tõlkide tööd juhtida nagu mingit tootmisliini tööd, tegemist on teenusega ning esi-, tõlkide esindajad rääkisid seda, iga päev näitavad, et nad on paindlikud ning valmis vastu tulema. ning me peaksime seda hindama ja võimalikult pea taastama sotsiaalse dialoogi ning jõudma lahendusele enne suvevaheaja algust. Euh, aitäh, Eduard Martin, sotsiaaldemokraadid. aitäh, Claude, ning tänan tõlke nende selgituste eest. me osaliselt olime sellega kursis, sellepärast et vähemalt mina olen lugenud neid dokumente, aga üks asi, mis mulle kindlasti ei meeldi, on, on peasekretär Velle äh, seisukoht, kes juhib Euroopa Parlamenti nagu mingit ettevõtet. aga kui ta seda teeks ettevõttes, siis tekiks kohe streik ja ettevõtte töö peatuks, aga praegu tõlke sund kohustatakse töötama. nii et see on tegelikult täiesti vastupidine meie väärtustele ja see on vastuolus kõigi rahvusvaheliste konventsioonidega streigiõiguse kohta. kuidas meie, Euroopa Parlamendi liikmed, saame sellega leppida? et kui et see, see on otse kui nagu marutaudis äh, koera tapmine, sellepärast et ta on marutaudis. ja, ja nüüd süüdistatakse vabakutselisi ja see on nagu, nagu Kleenexi kasutamine, et ükskord kasutame, siis viskame ära. Mm, meie parlamendiliikmete usaldusväärsus on on seotud sellega, kas me suudame käituda nii, nagu me nõuame. Tajani ei, ei oleks ju nõus töötama niisugustes tingimustes. nii et äh, selline olukord tuleb hukka mõista, aga sellest ei jätku. et äh, tõesti, on täiesti vastuvõetamatu, et tõlgid sundkohustatakse töötama ning äh, mina sooviksin uurida võimalusi rakendada mingit tõesti ulatuslikku meedet kus me mõistame selle tegevuse hukka ja osaleme selles, näiteks Göteborgis detsembris, meenutan kõigile, eh, osalesid kolm presidenti, Tusk, Juncker ja Tajani ja, ja allkirjastasid dokumendi ning eh, tint nende allkirjadel ei olnud veel kuivanud, kui nad keeldusid eh, sisuliselt sotsiaalsest dialoogist tõlkidega, see tuleb hukka mõista, selline käitumine aitäh! ECR-i poolt ega ALDE poolt ei soovi keegi sõna võtta, proua Karin Kuuest. Øh, aitäh, tänan tõlke nende, nende selgituste eest ning igapäevase töö eest oleme või enamus meist on päri sellega, et äh, tõlgid teevad äh, väga rasket tööd keerulistes tingimustes ja väga hea meel oli täpsemalt sellest teada saada. meie fraktsioon, nagu teisedki, on väga mures seoses parlamendi juhtkonna seisukohtadega. ma ei hakka rääkima läbirääkimiste üksikasjadest, aga igal juhul üldjoontes on teil õigus nõuda, et, äh, et sisuline, sisuline konsulteerimine toimuks ja dialoog ning parlamendi juhtkond peab taastama need läbirääkimised, see on ainus võimalik lahendus ning äh, see, see tuleb ära teha enne suvevahe algust, me ei saa leppida niisuguse olukorraga ning nagu teisedki fraktsioonid, olen päri sellega, et me peame hukka mõistma niisuguse meie institutsiooni seisukoha, nagu praegu see on, on kujunenud roheliste ega EFTD poolt ei ole rohkem, siis Dominic Martin, ENF. aitäh, esimees. usun, et asi on väga lihtne. sisuliselt on see Euroopa Liidu seisukohavõtt, Euroopa Liit on ultraliberaalne ja üritab iga hinna eest ähm, muuta ebakindlaks kõigi töötajate positsiooni sisuliselt me näeme, et võetakse tööle järjest rohkem vabakutselisi, kelle puhul ei ole mingeid reaalseid kaitseklausleid tagatud. ja samas koosseisulistele avaldatakse survet sellega, et kehtestatakse neile järjest karmimad töötingimused. ja härra Velle jaoks on see lihtsalt kulude kokkuhoidmine, aga see on häbiväärne see on häbiväärne institutsioonile, kes peaks ise olema eeskujuks ja kes kõigis oma sõnavõttudes räägib hoopis vastupidist. me mõistame nüüd paremini, miks see ultraliberaalne Euroopa Liit, kes käitub niimoodi oma töötajate, oma tõlkidega, miks ta suhtub ka liikmesriikide kodanikesse täpselt samuti, lähtuvalt ultraliberaalsest ideoloogiast fleksiturvalisus või turvalik paindlikkus, kuidas seda iganes nimetatakse, aga tulemus on häbiväärne. aitäh, nii, nüüd on sõna saanud fraktsioonide esindajad, järgmisena Sofia Ribeiro. aitäh, austatud esimees, tahaksin kõigepealt tänada tõlke nende tehtava töö eest ja tänada neid selle kõrge kvaliteediga teenuse eest, mida nad meile pakuvad tahaksin puudutada kahte küsimust, esiteks sotsiaalne dialoog äh, ja konsulteerimine. Äh, rahvapartei esindaja juba nõudis, et meil oleks mingi konkreetne, konkreetne meede ja meie peaksime nõudma konkreetselt äh, parlamenditeenistustelt infot selle kohta, mida tehakse selleks, et kogu protsess oleks läbipaistvam et selgitatakse, kuidas on see ajakava nii käest läinud, mida soovib peadirektoraat, mida soovivad eriteenistused, kes selle teemaga tegelevad ja kuidas probleem oleks võimalik lahendada ning teiselt poolt, mis puudutab sundkohustamist koosseisuliste puhul, see toimus Strasbourgis ning see on lubamatu, sellepärast et see on vastuolus kõigi kollektiivse, kollektiivlepingute ja konventsioonidega, kollektiivlepingutega, me peame äh, paluma meie komisjoni esimehel võtta ühendust parlamendi teenistuste esindajatega ning selgitada, miks nii tehti, et missugused menetlused kehtivad. ja kuidas seda äh, sundkohustamist rakendatakse, sest see on uskumatu. et, et äh, miinimumteenuse puhul rakendatakse sundkohustamist. et praegu minu meelest sellele miinimumteenuse tasandile see asi ei vasta. ja sundkohustamine ei ole vastuvõetav ning seetõttu on vaja selgitusi pädevatelt teenistustelt, miks võeti vastu niisugune otsus ja me peame väljendama oma seisukohta siin selgelt ja otsustavalt. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ ότι... Aitäh! mul on väga hea meel, et, et toetatakse meie streiki ning et toetatakse töötajaid, kelleks praegu on tõlgid. meie elukutse, mida kaitsta, on väga oluline, on väga oluline, et oleks turvalisus tagatud meie jaoks, mitte ainult parlamendis, vaid kõigis institutsioonides. sellepärast, et see on ju otsekui peegel, mis näitab Euroopa Liidu nägu. kui me selle moonutame niisuguste meetmetega, mida praegu tõlkide suhtes rakendatakse, siis saadab see väga negatiivse sõnumi. turvalisus, tervishoid tööl on küsimused, mis, millest ei saa mööda vaadata. tahaksin viidata uurimusele, mis viidi läbi tõlkide seas ning selle kohaselt tõlgid oma tehtava töö käigus, kui nad tõlgivad, siis on see väga sarnane neuroloogiliselt, see, mis toimub tõlgi ajus, on väga sarnane sellega, mis toimub sellega, mis, mis toimub inimese ajus, kes saab ajurabanduse, nii et et närvisignaalid liiguvad igale poole ja, ja see, see töö on väga keeruline. meie, Euroopa Liit, Euroopa Liidu institutsioonid peame olema eeskujuks ühiskonnale, me peame kaitsma oma töötajaid sada protsenti. iseäranis peame kaitsma neid, nende elukutsete esindajaid ja inimesi, kes täidavad eriti raskeid ülesandeid. ülesandeid, mis on sarnased neile, mida tõlgid täidavad Euroopa Parlamendis. meil on meedikute koostatud uuring, uurimusi, mis eh, osutavad, et eh, et terviseriskid niisuguse töö tegemise puhul, nagu on tõlkide töö, on märkimisväärsed nii et küsimus, mis minul tekib, on järgmine. kust pärinevad peadirektori juhised, mis, mis normidest tema lähtub, lähtub ja kui need normid rikuvad Euroopa Liidu põhimõtteid, kust siis, siis see kõik tuleb? ja minu hinnangul on hädavajalik, et me saaksime rohkem teada nende läbirääkimiste kohta ja, ja mõistaksime, kes keda suunab ja kust need juhised tulevad, me peame endale need küsimused esitama ja aktiivselt osalema kogu protsessis, aitäh! aitäh, kolleeg Tankovska! aitäh, daamid ja härrad! tahaksin tänada kõiki osalejaid, sest juba kuid oleme saanud äh, tõlkidelt signaale, et nad ei ole rahul oma töötingimustega. ja olgugi, et me ei ole erakond, vaid komisjon on väga oluline, et kõik meie liikmed selget ettekujutust omaksid sellest, mis siin toimub. mul ei ole mingit kahtlust selles, et Euroopa Parlament, kes on institutsioon, mis üritab maailma paremaks muuta kui liikmesriigid, et, et me, et me suudaksime teha seda, mida me teistelt nõuame. sest meie peame ju olema eeskujuks nende meetmete suhtes, mida meie õigeks peame. mul on hea meel, et tänane kohtumine on aset leidnud ning olen sügavalt veendunud selles, et tõlkide töö on väga stressirohke ja raske ning et töötingimused esitavad elukutse esindajatele väga kõrgeid nõudmisi. sellest, kui hästi meie juttu tõlgitakse, sõltub, kui tõhusalt me oma tööd teha saame. Euroopa Parlamendi tõlkide töö on loomulikult eripärane, sellepärast et siin on paljud erisused ning see ei puuduta ainult tõlke, ka meie, parlamendiliikmed ning meie büroode töötajad töötavad kõik äh, väga intensiivselt, sageli väga hilistel tundidel. ning äh, lisaks äh, küsimus töökorraldusest ning see puudutab mitte ainult tõlki jällegi. tõlkidel on kolm nädalat näiteks mingi teksti tõlkimiseks ja meil on neli päeva Äh, selleks, et muudatusettepanekut koostada, võib-olla on seda liiga vähe, kui me räägime nüüd töö korraldamisest, siis peame seda arvestama. sotsiaalne dialoog, millest me nii sageli räägime tööhõivekomisjonis, on tööturu sool. see on, see on keskse tähtsusega. ma ei tea selle teema nüansse ja seetõttu mul on raske hinnata missugune see dialoog oli ja kas seda oli tõlkide ja juhatuse vahel, ma tean, et on toimunud kohtumisi viimastel kuudel, aga kas seda nüüd saab nimetada dialoogiks või mitte, see on nüüd hindamise küsimus, aga kohtumisi on toimunud. Eh, täna loomulikult tunneme puudust sellest, et ei ole vastaspoole seisukohta esindatud, sellepärast et sotsiaalses dialoogis on alati kaks poolt aga meie oleme praegu kuulanud ära ainult ühe poole argumendid see on väga tore, et oleks palju parem minu jaoks olnud, kui ma oleks saanud ära kuulata ka teise poole ja võrrelda neid kõla, esitatavaid argumente. aga igal juhul ka see, mida täna kuulsime, aitab meil paremini mõista konflikti olemust ning tekkinud olukorda, olda. meil ei ole, me ei ole erakond, me ei peakski olema erakond ah,, meie, eh, tõlgid ei tööta meie komisjonis, me kasutame nende teenuseid. kuna aga me nüüd paremini mõistame seda olukorda, siis loodame, et saame veel täiendavat informatsiooni, et saaksime kujundada põhjalikuma ja asjaliku hinnangu olukorrale. aitäh! andsin sõna erisoovijatele ning nüüd on mul esimehe kohusetäitjana mitte seda asja kokku võtta, sest et äh, kokkuvõtmiseks on veel vara, et kokkuvõte võiks olla siis ikkagi äh, konkreetne kokkulepe, mis sõlmitakse, aga igal juhul võin teile öelda, et äh, oleme solidaarsed teiega, sõna kahes mõttes. kui ma räägin sõna kahest mõttest, siis kõigepealt pean ma silmas Äh, solidaarsust, niisugust äh, tahte solidaarsust, selles mõttes, et me, me kuulame seda, me kuuleme ja mõistame seda, mida te räägite, me näeme, et siin ei ole olnud piisavalt sotsiaalset dialoogi ja toetame teid selles mõttes, aga samuti oleme solidaarsed teiega ka sisulise poole pealt, ma tahaksin öelda praktiliselt äh, nagu füüsiliselt. sest tõlkidena olete te ju osa meist, osa meie tööst Te rääkisite oma töötingimustest, aga teie töötingimused on ju, on tihedalt seotud meie töö ja meie töötingimustega, ilma teieta meie ei saaks oma tööd teha, nii et, nii et teie olete meie nii-öelda häälepikendus. et olgugi, et häält ei saa tõlkida. aga paratamatult osaliselt te, te, seda püütakse teha et teid, teid ära kuulata on üks asi, äh, loomulikult, tuleb ära kuulata ka teine pool. Äh, loom-, meie käsutuses on rida dokumente ja loomulikult pro-, ma ei näe probleemi selles, et me kuulaks koordinaatoritega ära ka teise poole, sest sotsiaalne dialoog loomulikult eeldabki teise poole ärakuulamist, ärakuulamist. olgugi, et meie ei ole antud juhul selle dialoogi pool. aga igal juhul sellest ei jätkuks, ma teeks teile ettepaneku kui te päri olete. Äh, koordinaatoritega saame seda täpsemalt arutada, aga usun, et me peaksime ühelt poolt tööhõivekomisjoni nimel, kuigi see ei puuduta ainult tööhõivekomisjoni, tööhõivekomisjoni nimel tõstatama küsimuse ametlikult äh, nii parlamendi presidendi kui ka äh, juhtkonna osas ning fraktsioonide juhtide Äh, suhtes ka, sellepärast et nad kogunevad esimeste komisjoni istungil ning, äh, ning äh, väljendama kahetsust niisuguse olukorra tekkimise tõttu, sest see takistab meil oma töö tegemist, see tähendab, et tekitatud on olukord, mis takistab demokraatial toim-, toim-, toimimast. ja see on oluline. lisaks peame me meenutama neile põhimõtteid, millest lähtub Euroopa Parlament oma töös, põhimõtteid, millest, millest rääkis kolleeg Martin, kes tuletas meelde, et sotsiaalse samba põhimõtet allkirjastasid kolm presidenti. ja seda, nendest räägitakse praktiliselt kõigi raportite aruteludes, tänastes meie punktides näiteks minu meelest kõigis puudutati sotsiaalse dialoogi ja, ja konsulteerimise olulisust ning meile valmistab suurt muret ka see sundkohustamise põhimõte või vähemalt tekib meil küsimus, miks seda on tehtud ning äh, mis õiguslikust alusest lähtuvalt. Te mainisite äh, neid norme, äh, Euroopa norme, aga mina võiksin tsiteerida ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioone, milles nähakse ette streigiõigus ning Sofia Ribeiro küsis ka, et mis, mis võimalused üldse nendes konventsioonides on sundkohustamist ette näha. et meil võib, võib loomulikult olla eriregulatsioon eri liikmesriikides, aga aga igal juhul on meil, loomulikult on meil mingeid võimalusi tagada näiteks riigikaitse või meditsiini või niisugustes valdkondades teenuse toimimine, kui seda vaja on, aga praegu ei ole ju niisuguse olukorraga tegemist. ning ning lisaks tekkis ka küsimus, mis alusel niisugused otsused on tehtud ja, ja missugune on see juhiste ahel. ning me peaksime selgelt välja ütlema, et me tööhõivekomisjonina nõuame, et sisuliselt taastataks konsulteerimine ja dialoog koos kõigi, kõige sellest tulenevaga. et see on, me ei ole siin äh, teie esindajad äh, selles protsessis, aga põhimõtteliselt on, on hädavajalik, et taastuks sotsiaalne dialoog, muuhulgas ka Euroopa Parlamendi kuvandi säilitamiseks. et äh, niisugune ettepanek mul on ja ma esitan selle ka Maritale kes on praegu meie esimees ja koordinaatoritega täpsustame seda ning äh, kolmandaks nüüd äh, jätkan mitte esimehena äh, ja Eduard rääkis muudest meetmetest ning komisjoni esimehena ma ei saaks seda rääkida, aga terve rida parlamendiliikmeid siin on valmis teid toetama, tõlgid, see on nende vaba valik ja kui te seda soovite, võtke nendega ühendust. ning ta, jätkan taaskord mitte esimehena, et äh, paraku teistel teemadel, kui ma näiteks räägin sotsiaalsest dialoogist, selle kvaliteedist äh, meie kojas, siis tõlkide olukord äh, ja tõlgid ei ole siin ainsad siin, see puudutab ka teisi äh, käsunduslepingute alusel töötavaid äh, inimesi parlamendile, ma ise olen olnud ametiühingu tegelane kogu oma elu ning olen seisukohal, et et ükskõik missugune ettevõte peaks olema valmis muutuma ja, ja kohanema olukordade muutuses ning äh, ning eh, et ebameeldivad olukorrad tuleb ka lahendada ja tuleb lähendada väärikalt, leppides kokku teise poolega, see on minu meelest oluline. nii et eh, praeguseks lõpetame, olen teie käsutuses, kui noh, mitte selle probleemi lahendamiseks, aga aga võib-olla äh, eh, üritad äh,, üritades natukene ladusamaks muuta seda suhtlemist parlamendi juhtkonnaga, aitäh! Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti i deputati che sono intervenuti. Suur tänu ja jah, vabandan ka kolleegide ees, sealt pidime lühidalt tegema. nüüd me ei lõpetanud seekord päris õigel ajal, nagu seni vastuseks äh, küsimustele ma ütlen, et ma ei ole, äh, ma olen nõus äh, kõige sellega, mis te ütlesite ja sotsiaaldialoogi suhtes võib öelda, et jah, meil on olnud koosolekuid, aga juristid on öelnud, et sotsiaaldialoog on, toimib siis, kui mõlemal poolel on võimalus äh, tulemusele mingit äh, mõju avaldada. kuid meil on jah, tõsi, olnud äh, koosolekuid, aga tõlkidel ei ole olnud mitte mingit võimalust enda häält kuuldavale tulla nendele olulistes küsimustes. nii et jah, füüsiliselt oleme küll kohal, kõik koos ühes ruumis. aga me ei midagi muud mis puudutab siis äh, ähm, tööle äh, sündimist, siis siin peaks olema siis äh, tasakaal kahe, kahe asja vahel, siis ühelt poolt streigiõiguse, teisegi institutsiooni nõudmised, et tõepoolest on tarvis ähm, minimaalset ähm, töö hulka tagada, kuid möödunud nädalal toimunud sündmused siiski streigiõigust ei, arvesse ei äh, võtnud. ja see ei ole ka üldse äh, äh, kooskõlas rahvusvaheliste tööõiguse dokumentidega. konkreetsemalt oleks meil tarvis rohkem läbipaistvust äh, me ei ole saanud äh, ligipääsu olulistele andmetele, mis äh, on äärmiselt äh, olulised arvamuse väljakujundamiseks, kuid meil ei ole antud võimalust nendega tutvuda ja tõsi on, et meil on olnud saadikutele palju lihtsam ligipäev, oleme jaganud see Äh, infolehti, kuid äh, paraku juhtkond on saanud äh, ka hulgaliselt valeinfot jagada. tõsi on, et meie töö on väga spetsiifiline ja tööaeg mõjutab tegelikult väga erinevalt töö tulemust tõlkimise tööle on see äh, tagajärg äh, tuntavam. Mm, tavaliselt äh, peaks olema ette nähtud, et kõik tõlgid osalevad selles menetluses, kuid novembrist alates ei ole tõlgid ähm, Äh, enam esindatud, ainult personalikomitee kaudu on läbirääkimistes tõlgid olnud esindatud ja meie jaoks on väga oluline, et me saaksime uuesti osaleda läbirääkimises, ega meil ei ole ka äh, õnnestunud äh, neid seisukohti omavahel lähendada, kuna juhtkond ei ole üldse soovinud järeleandmisi teha nii et kui meie töö öö, toimub halbades tingimustes, siis ka parlamendi tööle mõjub see väga negatiivselt. ja kui meie tõlgime halvasti, siis ka meie kliendid ei mõista ja see võiks äh, olla ka meie kõigi ühtne äh, eesmärk, et töö, töö toimuks parimates tingimustes, nii et suur tänu selle äh, solidaarsuse eest, mis te olete välja näidanud, tõlgid hindavad seda väga ja ka tänan teid võimaluse eest, et oleme saanud siis, et saame suhelda Äh, presidendi peasekretär ja nii edasi. juhatkond on tegelikult juba saanud, mis ta on tahtnud, rohkem paindlikkust, paremat ressursside kasutust ja nii edasi. me ei taha üldse liiga palju äh, äh, saavutada. kui me liiga paljud nõuame, siis me tegelikult hävitame kogu selle teenuse pakkumise, mis on olnud selle parlamendi uhkuseks, aitäh! lõpetuseks siis äh, tänan teid, äh, tänan teid, äh, kes siin töötate, kes siia ruumi tulite ja hiljuti erinevad fraktsioonid korraldasid siin kohtumise Aleksander Koževiga, kes on äh, Euroopa filosoofia läbirääkija, tema ütles ühe väga olulise lause, nimelt et läbirääkimine on soovide omavaheline kohtumine ja loodame, et siis need soovid ka edukalt kohtuvad, aitäh!